Bonjour, la séance est ouverte. Euh, tere hommikust, meie koosolek on äh, alanud, teil on täna väga vedanud, sest äh, teie juhataja on täna teie kõige eakam liige, äh, sest meie esi-, me, naisel on väga palju kohustusi tema peab täna tegelema six-pack küsimusega ehk siis juhatuse ja valitsusküsimustega <laughs> ning meie esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on midagi tänase päevakorra projekti vastu? ei ole, sellisel juhul on see vastu võetud. nüüd, juhatuse poolseid teadaandeid ei ole, vähemalt minul isiklikult ei ole, temal ka mitte. ja nüüd me alustame kohe tänast kuulamist see eh, puudutab siis SEPAt ehk eh, ühtset euro, euromakseala eh, tarbijatele ja ettevõtjatele, nimelt ütlen tere tulemast tänasele SEPA teemalisele kuulamisele teid kõiki, nagu te teate, et on tegu väga olulise ühisturu arengu osaga ning see on seotud ka Ehm, euro kasutusele võtmisega ning eh, nagu te teate, Euroopa Liit, Euroopa Parlament on SEPA-t väga tõhusalt toetanud ja seda ka juba kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal kutsusime üles otsustavate sammude astumiseks eh, ühtse euromakse ala kehtestamisel ning ütlen tere tulemast meie kõnelejatele eh, proua Tumpel Kugerel, kes ja kõneleja räägib väljaspool mikrofoni. E, ja meie proua Tumpel ei e, saa meiega jääda koosoleku lõpuni, nii et ma paluksin, et e, teie, kui te soovite midagi küsida, siis te esitaks küsimused pärast tema esimest lühikest sõnavõttu, nagu te teate, on äh, proua Tumpel-Kugereli viimane äh, külaskäik Euroopa Parlamenti äh, Euroopa Keskpanga juhatuse esindajad, aga ma soovin teile igatahes head pensionipõlve. ma sain aru, et teid asendab mingisugune mees, see mulle ei meeldi. kuid hea küll, mis seal ikka pahandada, ma rohkem aega ei raiska ja ma annan teile nüüd sõna. Teie viimaseks sõnavõtuks Euroopa Parlamendis, sest teie praeguses ametis muidugi ei ole iial te võimalik teada, võib-olla tulete kunagi tagasi mõnes muus ametis. Um, ma tänan proua esimees ja mu daamid ja härrad, mul on suur hea meel teile jälle siin sepast rääkida. ma lihtsalt meenutan teile konteksti, te teate, et tähtis on jaepangandussektori tähtsa osaga seitsekümmend viis protsenti pankade bilansist puudutab see ja tähtis on pakkuda konkurentsivõimelist teenust ning stabiilseid ärimudeleid teenuste pakkujatele. meil ei ole veel ühtset turgu ja sellepärast peab meeles pidama, et makseteenused teevad läbi väga suured muutused lähiaastatel võrreldes sellega, mis viimastel aastatel on toimunud. me näeme rohkem innovatsiooni, me näeme eh, seda, et tarbijad muutuvad nõudlikumaks, nad tahavad mugavaid teenuseid näha. me näeme ka, et turvalisus muutub üha suuremaks peavaluks Eh, ja kui ma teile ainult ühe sõnumi tahan anda täna pärastlõunal, siis on see, et eh, viigem sepa teema lõpule ja siis koondagem tähelepanu innovatsioonile, tõhususele ja turbele. ja mis on vaja selleks, et sepa teemaga lõpule jõuda, ma selgitan paari hetke pärast seda lähemalt. kõigepealt ma arvan, et eh, edasiliikumine on olnud väga tubli, seda viimastel kuudel eriti ning Euroopa Parlament on tugevasti toetanud seda protsessi. kaks resolutsiooni võeti vastu kaks aastat tagasi ja üks aasta tagasi ja paaril viimasel kuul on ka palju ära tehtud, siin ma pean silmas arvamuse koostamist ja see kõik on väga oluline ning aitab meil seda teemat edasi viia. mida on nüüd vaja? me oleme nõudnud mitmeid samme harmoneerimiseks varasemal ajal ja sektor on väga kõvasti vaeva näinud, sidusrühmad on olnud kaasatud ja on mõeldud, et mida siis on õnnestunud saavutada viis punkti. meil on üks maksekontode eh, numbrite formaat, meil on sõnumite, maksesõnumite üks formaat, meil on eh, töötlemisreeglid, meil on infrastruktuur, mis käib sepaga kokku ja meil on üldine raamistik õiguslik olemas ja need on need tähtsad saavutused, mida toetas ka väga parlament Eh, kui ta arutas makseteenuste direktiivi. Eh, kui me vaatame arve, siis üleminek SEPA-le on siiski väike olnud. mõned, eriti väiksemad riigid on tublisti edasi liikunud, Luksemburg, Süpros, Sloveenia näiteks, aga ka Belgia. Belgia on üks tõesti mm, eh, kõige eesotsas olijaid, Hispaania on viimasel ajal tublisti edasi läinud, ka Soome arve olen näinud, nemadki on väga tublisti edasi liikunud ja kui me nüüd vaatame mitte europiirkonna liikmeid, siis alati tuleb silmas pidada seda, et SEPA äh, koos kolmekümne ühest liikmesriigist, see ei ole ainult euroalale mõeldud ning Ühendkuningriigis äh, krediidikorraldused Ühendkuningriigist eurodest äh, juba kaheksakümmend kaks protsenti toimuvad SEPA formaadis, see on tubli saavutus, samuti Taani, Rootsi, Läti on sama tublid olnud. nii et need riigid, kes on olnud edukamad, on saavut-, ka head tulu nendest uutest teenustest. ja jälle see kuulus IBAN number mida väga üldsus arutab, on neid riike, kus eh, IBAN on ainult konto identifikaator, Itaalias ainus konto identifikaator, näiteks Itaalias see toimib hästi, eh, nii et eh, hea eeskuju, et uuele standardile üle minna mida me oleme näinud viimasel aastal, nimelt isereguleerimise protsessil on piirid ees ja sektor on ise ära teinud väga palju, teinud ettepanekuid ja lahendusi leidnud, aga on kulunud aastaid, palju aastaid ja nüüd õigusaktid on juba käsitlemist leidnud kõigi protsessi osaliste poolt ja pälvinud ka toetuse. ja tahetakse üleminekuga lõpule viia, minna ja lõppkokkuvõttes seda perioodi, üleminekuperioodi ka lühendada. millised on peamised elemendid komisjoni ettepanekus määruse kohta? tehnilised nõuded Äh, need ei tekita probleeme lõpptähtaeg üleminekule. toetatakse väga seda, et kaksteist kuud pärast seda, kui määrus on jõustunud, äh, lõpeb ka üleminek äh, krediidikorralduste puhul ja kakskümmend neli kuud otsearvelduste puhul, aga on ka alternatiiviks, et ainult üks tähtaeg seada mõlemale ja siis see jah, äh, mitmepoolsed pankadevahelised vahendustasud, see on väga delikaatne küsimus, me ei tahaks siin selgelt oma seisukohta välja öelda, küll aga ma arvan, et parlament peab arvestama seda, et meil on vaja selgust selles mm, pankadevahelise vahendustasu osas. ja välja jätta seda määrusest ei oleks lahendus. nüüd veel üks vastuoluline küsimus, kas komisjon saab õiguse muuta määrust ma arvan, et siin me toetame komisjoni seisukohta, et teatud elemendid, tehnilised nõuded nende hulgas äh, lisas äh, muudaks äh, nende muutmise lihtsamaks ja me toetame seda ideed. nüüd ma ütlesin juba seda vahendustasude kohta, mis ma neist arvan. me oleme Euroopa Keskpanga arvamuse üks nädal tagasi ka avaldanud kus kõik need üksikasjad on välja toodud. me toetame väga seda, et määruse tekstiga lõpule jõutaks. ja me toetame selle sisu suuresti, teeme seda ja mis on tähtis? tähtis on ka see, et edasi liikuda ka otsearveldustega, sest see on suur saavutus SEPA projektis ja otsearvetused eh, eh, pakuvad mugavamaid teenuseid paljudele Euroopa liikidele, kellel ei olnud omal varasemal ajal mugavat otsearvelduste süsteemi ja samas on tegemist väga turvalise instrumendiga. nii et tähtis on selgitada ka sellega seoses see vahendustasude eh, küsimus ja sellisel juhul muutub kindlasti ka äritegevuse maht selles sektoris otsearvelduste osas palju suuremaks. nüüd äh, ülemineku lõppkuupäevad meie arvame, et kaks tuhat kolmteist krediidiarvelduste puhul ja kaks tuhat neliteist otsearvelduste puhul oleks hea lõpptähtaeg, aga nüüd, mis puudutab vahendustasusid, siis äh, me peame siin vältima juriidilist vaakumit. Äh, ei saa olla nii, et mingeid reegleid ei olegi mingil perioodil mida kohaldada. nüüd äh, komisjonile delegeeritavad volitused, ma arvan, et peavad jääma, tähtis on, et komisjon kaasaks ka sidusrühmad oma tegemistesse ja et on selge menetlus ette näha, kuidas tegutseb nõukogu, kuidas tegutseb Euroopa Parlament, jah, on vaja konsulteerida erinevatel etappidel. nüüd need suuremahulised maksesüsteemid, mina arvan, et need tuleks määruse tekstist välja jätta pikaajalises perspektiivis Eh, et suuremahulised süsteemid muutuvad ka sepaga sobilikuks, aga hetkel eh, ei ole see veel nii. ja lõpetuseks, eh, sepa määruse ettepanek on väga tähtis õigusakt Euroopa ühtse turu projekti raames ja tähtis on see mitte ainult makseteenuste osas, vaid tähtis on, et sektor muutuks meil konkurentsivõimeliseks ja Äh, tähtis on koondada tähelepanu üle-euroopalistele innovatsiooniprojektidele ja sellepärast on väga tähtis viia lõpule see mõttevahetus niipea kui võimalik ja luua selgus ka lõppkuupäevade osas selles projektis. suur tänu teile, proua! nagu ma seda juba ütlesin, teil on kohe võimalus äh, nüüd äh, esitada Trumpile, Trumpile eh, küsimusi, sest ta peab kahjuks varsti ära minema. nii et eh, kas nüüd või mitte iialgi esitage talle küsimusi. mul ei ole veel ühtegi sõnasoovijat. Eh, palun, teil on sõna. ma tänan, proua esimees. kui komisjon saab delegeeritud volitused mõnede tehniliste nõuete osas, kuidas teie näete, kuidas sidusrühmad ära kuulatakse? kas saab olema mingisugune ametlik öö, äh, organ, praegu meil on SEPA nõukogu või äh, peaks siis selles SEPA nõukogus äh, kohtuma, ära tuleb ju kuulata sidusrühmad, väga tähtis on, et nende arvamust ka kõikides protsessides arvesse võetaks aga parlamendile väga ei meeldi need delegeeritud volitused, nende andmine väljaspool maja, me tahame, et meilgi oleks siin seadusandlik jõud kõiges siin meie kojas. nii et kuidas teha nii, et tõesti need sidusrühmad korralikult ära kuulatakse, neid ka võrdselt koheldaks? Uh, jah, SEPA nõukogu, mis loodi aasta tagasi, oleks ideaalne koht Äh, kus korraldada arutelusid sektori esindajate, ametiasutuste ja tarbijate esindajate vahel ähm, avaliku sektori esindajatega konsulteerimine on väga tähtis ja ma arvan, et jah, see on hea mõte. Äh, avalikult konsulteerida, see on väga, SEPA nõukogu oleks väga hea platvorm selleks. ja, vielen Dank äh, suur tänu. mul on üks küsimus, mis on seotud avaliku sektoriga. mulle on jäänud mulje, et minnes üle uuele süsteemile, ei ole avalik sektor muutustega nii kiiresti kaasa tulnud, kui Euroopa Keskpank ootas. Nende huvides ju tegelikult see üleminek on kas olukord on selles osas paranenud või on see ka riigiti tugevalt erinev? erinevates riikides on olukord väga erinev, me näeme edasiliikumist mõnedes riikides ja näib, et kui on hästi korraldatud protsess liikmesriigi tasandil, siis on võimalik äh, kohalikke või äh, riiklikke SEPA foorumeid korraldada. Need riigid, kes on kaugemale jõudnud, kindlasti saavad tulu sellest ja me näeme, et kõikjal avaliku sektori üleminek on olnud kokku neliteist protsenti senini. aga Belgia, Prantsusmaa, Hispaania, teisedki riigid eh, tõesti näevad kõvasti vaeva sellega, et avalikus sektoris teenused üle viia SEPA formaadile. mul on veel lisaküsimus. suured ettevõtted nagu EDF eh, e ja teised said minult äh, palve võtta mu Saksa arvetelt maha äh, teatud kulude raha, aga see ei äh, toiminud. kas te uurisite, miks see ei ole võimalik? sellepärast, et meie oleme SEPA standardid äh, varakult äh, sisse viinud äh, Euroopa Keskpangas ja meie töötajad tulevad erinevatest riikidest ja nad saavad kasutada kõiki oma kontosid. Oh, ah, to bist du ja froh. <laughs> Euh, kas on veel küsimusi? kui ei ole, siis äh, ma tänan teid väga, proua Tumpel, teie äh, külastuse eest ja minu parimad soovid äh, tulevikuks, võib-olla tulete kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meile siia parlamenti tööle. loodame vähemalt, suur tänu teile! Bon, on va continuer avec l'audition. ning jätkame oma kuulamist. nüüd saab sõna proua Anfili. Anfili, kes on Euroopa Tarbijaorganisatsiooni eh, juhatuse liige ning tema räägib eh, asjast praktilisest seisukohast lähtudes äh, ja pärast äh, seda kuuleme, äh, kuuleme seda, mida arvavad äh, teenuste osutajad, härra Hartsing, kes on ähm, ma-, turuinfrastruktuuri komisjoni juhataja ning pärast teda saab sõna proua Vandhöfer, kes äh, on äh, Euroopa Panga Föderatsiooni maksuosakonna äh, juhataja ning pärast seda saab sõna proua Rinda Vigier, kes on globaalse maksusüsteemi rahvusvahelise mm, suhete osakonna juhataja Credit Agricole'i pangas Prantsusmaal. ning pärast seda on uuesti võimalus esitada küsimusi meie liikmetele, ma tahaksin teile soovitada soo,, meenutada veel kord seda, et eh, kui vähegi võimalik on, siis eh, ärge rääkige kauem, kui teil kõneaega on antud, proua Filiil on kümme minutit, teistel kõnelejatel eh, on seitse minutit kõneaega. suur tänu ja proua Filiil, teil on sõna. suur tänu teile, proua eesistuja, kõigepealt ma sooviksin teatada tõlkidele, et äh, see tekst, mis ma, kõnetekst, mis ma teile edastasin kabiinidesse, ei ole see, mis ma kavatsen ette kanda äh, siin saalis. kõigepealt ma sooviksin tänada majandusasjade komisjoni äh, selle eest, et eh, Euroopa Tarbijate Ühingu kutsusite kuulamisele SEPA kohta. meie ühing on varsti viiekümne aastane ning eh, esindab Brüsselis põhilisi eh, riiklikke tarbijaorganisatsioone, eksisteerivad kolmekümne ühes Euroopa riigis. tarbijate huvide kaitse, finantsteenuste jaesektoris on meie jaoks oluline prioriteet ja loomulikult SEPA sellega seoses samuti ühtne euro eh, ja kaubandusfinantsteenuste turg, ehm, seda esitatakse kui sama olulist projekti kahe tuhande kuuenda, kahe tuhande teisel aastal euro sisseviimine. Eh, see tähendab seda, et riiklikud eh, makseteenused asendatakse teenustega, mida on võimalik läbi viia kolmekümne kaheksa Euroopa riigis ja seda eurodes. Teie jaoks kõigepealt üks näide, mis võib-olla tõestab, et et praegusel hetkel on asjad eh, veel selles valdkonnas üsnagi keerulised. mõelgem selle peale, mis toimub näiteks eh, Prantsusmaa ja Belgia vahel. Eh, BNP Paribas ja Fortis, mõlemad suured pangad ehm, ühinesid ning BNP Paribas ja Fortis on nüüd, moodustavad ühe panga, kui te olete selle panga äh, äh, klient äh,, kui te teete Eh, kui te soovite eh, ühte teenust eh, makset soovitada, sooritada Belgias, siis Fortis panga kliendil maksab see kolmkümmend senti, Prantsuse panga kliendil, Pariba kliendil kolm eurot. kuidas te sellist, kuidas te sellist hinnavahet selgitada? selle, see on hea näide selleks, et selgitada, millised on SEPA eelised, eh, kui see on ju selge näide, et EPA-l on suured, SEPA-d on suured eelised, kui juba ühes eh, pangas on eh, klientidel niivõrd erinevad hinnad. kuid eurooplaste jaoks peab ütlema, et praegusel hetkel eurooplasi SEPA eriti ei huvita, sest suur enamus nende kas te võiksite pisut aeglasemalt rääkida, küsib proua Lulling, sest tõlkidel on väga raske teile järgi jõuda. tõsi, mis tõsi ja kõneleja ei räägi mikrofoni. nagu te näete, et eh, Euroopa tarbijatel on väga raske sepad tutvustada, eh, sest eh, Euro-, Euroopa sisesed maksed ei moodusta osa nende igapäevaelust ning tarbijakaitseorganisatsioonid ütlevad, et tegelikult tarbijad usaldavad europrojekti ning nad Äh, nad ootavad, et finantsteenuste jaeturg lõpuks ometi hakkab äh, toimima. praegusel hetkel oleme sellest veel väga kaugel. loomulikult on liialt vara öelda, eh, kas eh, Euroopa tarbijad saavad sepast tegelikult ka kasu, kuid eh, kui me soovime sepale anda tegutsemisvõimaluse, tuleb täita tingimused. kõigepealt tuleb maksed turule Eh, ja sellised teenused, mis vastavad tarbijate ootustele ning teiseks tuleb ette näha SEPA efektiivset juhtimist Euroopa tasandil. kõigepealt nüüd sellest, mis eh, puudutab eh, makseteenuseid, mis vastavad tarbijate ootustele siis selleks, et veenda tarbijaid, et nad praegu või õige varsti vahetaks neid rahuldavaid riiklikke makseteenuseid, et nad vahetaks need SEPA vastu Eh, oleks vaja, et Euroopa tarbija on, oleks täiesti veendunud selles, et need uued eh, teenused eh, on sellised, mis väärivad usaldust kõigepealt see teenus peab olema efektiivne, see tähendab seda, et need tarbijad tuleb, need teenused tuleb osutada vigadeta ja kiirelt. teiseks, nad peavad olema turvalised, see tähendab seda, et risk peab olema võimalikult väike sest vastasel korral eh, usaldus kaoks eh, sest eh, tarbijad teavad, et eksituste korral langeks, langeks vastutus nende kaela. samuti ei tohiks need teenused olla väga kallid. praegusel hetkel tarbijad leiavad, et makseteenused on põhiteenuste hulgas. Neil on vaja neid pidevalt, neil on vaja neid selleks, et oma arveid maksta nii et tegu ei ole mingisuguste luksuslike teenustega, mis õigustaks kõrgeid hindu. nüüd, mis puudutab, eh, mis puudutab nüüd eh, ülekandeid ja raha väljavõtmist eh, liikmesriikides, siis on vaja selleks selgelt reegleid ja SEPA tähendaks seda, et sellisel juhul, et tegu ei oleks enam mingisuguse abstraktse teenusega, vaid oleks eh, tegu igapäevase kasutatava teenusega. ma sooviksin teile esile tõsta neli olulisemat punkti. kõigepealt esimene punkt oleks siis see eh, et meie leiame, et oleks vaja kahte erinevat, eh, kahte erinevat tähtaega, kõigepealt äh, Äh, äh, see, kui äh, riigisisesest maksest minnakse üle üle-euroopalisele maksele, siis see ei ole Euroopa jaoks, eurooplaste jaoks suur probleem, see maksete tegemine Euroopa sees on eksisteerinud turul palju kauem kui võimalus raha välja võtta teistes liikmesriikides. kuid Eh, eh, raha väljavõtmine on just nimelt eh, palju kulukam teenus ja sellega seoses tuleks sellele teenusele eriti suurt tähelepanu pöörata. samuti oleks meil vaja garanteerida teenuste, sepateenuste turvalisus, et oleks, ei oleks võimalik ei oleks võimalik pettusega raha välja võtta tarbijate arvetelt. kolmandaks Eh, leiame, et eh, praegusel hetkel oleks vaja reegleid ka selles, mis puudutab kindla summa igakuist eh, iga, igakuist kasutamist või maksete tegemist meil sellised teenus ei tohiks olla väga kallis ja selles osas ei tohiks lubada mingisuguseid liialdusi. neljas äh, punkt, ähm, mis puudutab veel neid reegleid, mis on väga äh, oluline, äh, see puudutab mitmepoolseid vahendustasusid. Ähm, nüüd me peame välja töötama majandusliku mudeli, mis oleks kõige sobilikum äh, see ei ole tarbijaorganisatsioonide eh, vastutuses, kuid samas tarbijakaitseorganisatsioonid soovivad, et eh, vahendustasude süsteem oleks võimalikult läbipaistev, et eh, et nende vahendustasude eest oleks ka selgelt näha, milliseid teenuseid osutatakse praegusel hetkel on see süsteem väga eh, läbipaistmatu ja eh, segadust tekitav tarbija jaoks ning eh, tarbija ei saa aru, miks ta peab nii kõrgeid vahendustasusid maksma võrreldes sellega, mis panga, pangapoolne tegevus tegelikult väärt on sellised vahendustasud eksisteerivad kuues liikmesriigis ning see tähendab seda, et eh, seba abil raha väljavõtmine ja eh, pangatoimingute eh, tegemine on võimalikud ka muude vahenditega kui mitmepoolsete vahendustasusid kasutades. me praegusel hetkel oleme väga rahul komisjoni poolsete ettepanekutega, mis leiab, et oleks vaja kasutada komisjonide süsteemi juhul, kui, kui makse tagasi lükatakse ning äh, mis äh, puudutab veel äh, mitmepoolseid vahendustasusid, siis ei ole aktsept-, aktsepteeritav, et vahendustasusid tõstetakse ilma seda tarbijale selgelt põhjendamata. nüüd, mis puudutab noor, Eh, praegusel hetkel eh, peab ütlema seda, et SEPA eh, juhtimisküsimus on praegusel hetkel väga tasakaalust väljas ja praegusel hetkel on Euroopa Maksete Nõukogu see, kes, kes kontrollib ainukesena makseteenuste osutajaid praegusel hetkel ei ole olemas ühtegi kontrollisüsteemi ja praegu pole ka ühtegi iseseisvat otsuse langetajat ning äh, SEPA nõukogu ei ole samuti soovinud seda rolli mängida. ning praegusel hetkel oleks äh, vaja äh, looma, oleks vaja luua selline normaliseerimisnõukogu, kus oleks kõik asjast huvitatud osapooled esindatud olnud ning äh, see puudutab eriti ülekandeid ja raha väljavõtmist, äh, me peaksime selles osas leidma innovaatilisi lahendusi, et vahendustasusid äh, langetada. sellega peaks tegelema ka teised organisatsioonid peale pankade. ning samuti sooviksin öelda ka seda, et tarbijad on väga mured äh, makseteenuste tarbijate mured makseteenuste pärast, sest äh, see probleem ulatub kaugemale SEPA süsteemist. praegu on tegu teenustega, mis on tarbijate jaoks väga kallis ja ma sooviksin veel ühte fakti mainida, nimelt see puudutab ühte väga olulist arutelu praegusel hetkel, see puudutab siis ligipääsu sularahale. mõningates riikides on tegu äh, väga äh, tulise probleemiga ning üritatakse Eh, lausa mõnel juhul piirata ligipääsu sularahaautomaatidele. Eh, me ei eh, ei ole võib-olla teadlikud sellest, et paljudel eurooplastel ja immigrantidel ei ole muud maksevõimalust kui sularahas maksta. samas sularaha sumalaha väljavõtmine võimaldab väga palju erinevaid isiklikke andmeid säilitada, see aga ei vast-, ei lähe kokku eh, tarbijate eraelu kaitse eh, küsimustega. kui me soovime, et tarbijad ja, eh, ja äriettevõtted kasutaks vähem sularaha, siis peab neile võimaldama teisi maksevõimalusi, selle asemel, et neid teenuseid kallimaks muuta senikaua, kuni see küsimus pole lahendatud, E, on vara rääkida e, meetmetest, mis takistavad ligipääsu sularahale. meie ei ole e, revolu-, teenust, finantsteenuste revolutsiooni vastu maksevaldkonnas, kuid me soovime kom-, kuid me soovime, et seda tehtakse ettevaatlikuks. vabandust, et ma nii kaua rääkisin, kuid ma, kuna ma olin ainuke esindaja, siis mul oli väga palju öelda. Uh, merci uh,. I shortened the text uh, a bit. mina lühendasin oma teksti mina lühendasin pisut teksti, et seitsmesse minutisse jõuda. mu daamid ja härrad, nüüd Euroopa Maksete Nõukogu nimel ma tahaksin tänada ECONi komisjoni esimeest selle eest, et meil on nüüd võimalik siin arutada asja ja eh, SEPA makseskeem on meil siis arutusel selleks, et eh, kõik muutuks reaalsuseks, mida me kavandame. meie arvame, et pangad ise ei äh, tohi kulusid, mis on seotud sepale üleminekuga, panna tarbijale ja see tähendab seda, et see on isegi keelatud meie väärtusega. SEPA on uus algatus Euroopa maksete valdkonnas ja see, selle algatasid poliitikud ja valitsused ja me tervitame seda äh, et seadusloojad tahavad nüüd üleminekule SEPA makseskeemidele määrusega kindlad tähtajad seada. aga samas meil on mitmed kartused, mis puudutavad Euroopa Komisjoni ettepanekut määruse kohta. kõigepealt esimene mure, otsearveldused Euroopa Keskpank on kinnitanud, et SEPA mudel otsearvelduste puhul on praegu kasutusel seitsmekümne viie protsendil tarbijatel Euroopa Liidus kes eh, otsearveldustega tegelevad ja SEPA otsearvelduste mudel ehm, on kasutusel paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja seitseteist miljardit otsearveldust aastast kaks tuhat kaheksa eh, see tähendab sada seitsekümmend kolm protsenti Austrias, sealhulgas Austrias, Saksamaal, Hollandis ja Hispaanias on just selle süsteemi järgi Äh, ühiskirjas Euroopa Komisjon ja Keskpank ütlesid, et äh, äh, SEPA otsaarveldussüsteem tugineb juba ennast tõestanud liikmesriikide kontseptsioonidele, vastab õigusnõuetele ja isegi läheb mõnel puhul kaugemal, kui makseteenuse direktiiv praegu nõuab ja tulemuseks on see, et tarbijate vajadused on paremini rahuldatud. SEPA otsaarvelduste skeem näeb ette ka mõned fakultatiivsed tunnused ja komisjoni ettepanek paraku eh, tahab need eh, valikuvõimaluse kohustuslikuks muuta mõningate tunnuste puhul, otsearvetuste puhul. Eh, praeguses SEPA otsearvetusskeemis on need lihtsalt fakultatiivsed. nii et meie tegelikult ei taha, et seda tehtaks sest seitsekümmend viis protsenti tarbijad, kes otsearvutusi teevad, ei kasuta neid fakultatiivseid tunnuseid, aga nüüd tahetakse nelja tuhandele pangale, kes on juba sepa otsearvutuste skeemi üle võtnud, eh, kohustus teha uusi investeeringuid, et eh, uutele nõudmistele vastata. mis tähendab seda, et otsearveldused muutuvad kulukamaks kas otse või kaudselt ja seda just tarbijate arvelt. ja see tähendab seda, et see eesmärk, mida parla-, Euroopa Parlament ja ECOFIN ja nõukogu on öelnud, äh, et asi peab muutuma odavamaks, siis tegelikult vastupidi, muutub kallimaks. ja tuleb ka meeles pidama, et makseteenuste direktiiv on asi, mille otsustas seaduslooja üsna hiljuti ära ja eesmärks oli harmoneerida õiguslikku raamistikku ja viia sepa lõpule ja ei ole mingisuguseid märke sellest, et on nüüd vaja uuesti ümber kirjutada äh, kõik need asjad, mis on juba kirjas eh, makseteenuste direktiivis ja need praegu fakultatiivsed tunnused muuta kohustuslikuks on eh, kahjulik eh, otsearvelduste kasutajatele, sest seda see instrument muutub liiga kohmakaks, et seda kasutada, mis tähendab seda, et turg lihtsalt pöördub vähem tõhusate maksesüsteemide instrumentide poole pikemas perspektiivis, nii et õige tasakaal tuleb leida tõhususe ja turvalisuse vahel. Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni ühes, ühiskirjas mõlemad institutsioonid mõistsid, et tegelik ja tunnetatav turvalisus ei tarvitse alati kokku langeda ja üks asi olgu selge, nüüd e, need kontrollid kohustuslikuks muuta on tegelikult ikkagi e, ei tugine turu reaalsusele, see on tunnetatud oht. ja sellepärast SEPA määrus e, ei tohi muuta kohustuslikuks need tunnused, mis praegu on fakultatiivsed SEPA otsearvelduse skeemis. nüüd delegeeritud aktid Euroopa Komisjon tahab ühepoolselt hakata muutma tehnilisi nõudeid, mis praegu on kirjas ettepaneku lisas ja seda delegeeritud aktide kaudu. aga see ei ole eh, tõhus ega hea see, et ehm, äritegevuse eeskirjade tehnilised standardid hakatakse muutma pidevalt äh, niimoodi nüüd, mis puudutab neid täitevolitusi, eh, mis Euroopa Komisjonile antakse, ta saab delegeeritud aktide kaudu äh, hakata parandama neid visasid, siis ettepanek ei vasta nendele kriteeriumidele, mida Euroopa Liidu õigus ette näeb, nimelt proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid rikutakse. ja sellepärast me kutsume üles parlamenti mõistma, et pangad on viimase kolmekümne aasta jooksul isereguleerimisega tegelenud ning see on olnud kõige parem viis, kuidas luua äh, tõhusaid, kuluefektiivseid, turvalisi ja stressikindlaid maksesüsteeme nüüd artikkel viis äh, lõige neli, artikkel kaksteist kuni viisteist tuleb komisjoni ettepanekust välja jätta. aga kui nüüd seadusandja ikkagi otsustab need täitevvolitused Euroopa Komisjonile anda, siis sellisel juhul vähemasti tuleb minimaalselt tagada, et igasugused muudatusettepanekud, mis tehakse tehnilistes nõuetes, ikkagi tuginevad näiteks Euroopa Keskpanga soovitustele, äh, kes täidab siis oma äh, rolli vastavalt harta artiklile kakskümmend kaks nüüd Euroopa Komisjoni ettepanek SEPA määruses näeb ette tehnilised standardid ja ka olulised äritegemise eeskirjad, mida kasutada siis üle Euroopa Liidulistes makseskeemidest ja me tervitame Euroopa Parlamenti ja eesistuja soovi piirata seda lisamääruse juurde, et see hõlmaks ainult tehnilisi standardeid ja nüüd need mitmepoolsed vahendustasud. see on küll nüüd viimane teema, aga sugugi mitte vähetähtis teema ja ma meenutan teile, et makseteenuste osutamine on kommertspakkumine ja on vaja elujõudlist ärimudelit selle jaoks ja seda tuleb ka tunnustada. artikkel kuus ettepanekus ütleb, et mitmepoolseid vahendustasusid ei saa võtta ei otse ähm, arvelduste puhul ja äh, artikkel kuus ettepanekus, see rikub proportsionaalsuse põhimõtted ning samuti õiguspärase kindlustunde põhimõtted, äh, mis praegu on kehtinud selles sektoris. proportsionaalsuse põhimõte, nii nagu see on äh, kirjas artiklis viis asutamislepingus, Euroopa Liidu asutamislepingus ütleb, et sisu ja vorm Euroopa Liidu tegemistes ei tohi ületada ähm, neid eesmärke, mis asutamislepingutel on ja peavad vastama rangelt nendele eesmärkidele. nüüd SEPA määrus tahab, et mindaks üle liikmesriikide makseskeemide Euroopa skeemile ja see artikkel tegelikult sekkub kommertsteenuste pakkujate kulude arvestamisse ja see läheb kindlasti hoopis kaugemale meile seatud eesmärkidest. me leiame ka, et artikkel kuus äh, on valedel eeslustel põhinev Euroopa Komisjon ei suuda selgitada, miks täielik keeld nendele vahendustasudele peab kohalduma samaväärselt eh, mitmepoolsetel ja kahepoolsetel vahendustasudel, eh, kui tegemist on eh, liikmesriikide tehingutega, see jääb väljaspoole konkure-, Euroopa konkurentsiõigust. samuti ei öelda, miks sellised R-tehingute er puhul on need mitmepoolsed vahendustasud lubatud, et need olla hoopis teistsuguse iseloomuga, need R-tehingud. ei ole tarbijate huvidel keelata eh, need MIF-id, mis praegu on kaheksa koma kaheksa eurosenti maksimaalselt Euroopa Maksete Nõukogu seepärast soovitab, et üldse artikkel kuus ettepanekust kustutada. ja lõpetuseks, mu daamid ja härrad, ma tahaksin rõhutada seda, et SEPA on nüüd vaja viia eduka lõpuni ja me usume, et see eesmärk peab olema meie tähelepanu keskmes, kui me arutame eh, SEPA määrust. on olemas dokument eh, SEPA tarbijatele eh, teie, kes te siin olete, see sissepääsu juures saate selle dokumendi endal võt-, endale võtta, igatahes ma tänan teid suur tänu ja me lähme kohe järgmise kõnele juurde. suur tänu teile, härra juhataja, suur tänu ja suur tänu ka Euroopa Panga Föderatsiooni üle, eh, eh, samuti ka raportöörile suure tehtud eh, ma tahaksin lühidalt rääkida sellest, miks SEPA on oluline, ta on väga oluline osa siseturust, ta peaks endaga kaasa tooma suurt äh, tõhusust äh, ja kokkuhoidu. uuringud näitavad, et oleks võimalik äh, säästa sada kakskümmend miljardit eurot turgudel ja loomulikult on see üks euroala suurimaid ambitsioone alates euro sisseviimisest. SEPA on väga oluline osa ka sellistest algatustest nagu e- valitsus, äh, digitaalne agenda, ühtse turu akt e, e-kaubandus ja nii edasi. kasutajate ja tarbijate jaoks, nagu me kuulsime härra Klintsi sõnavõtust, on äh, suur eesmärk äh, võimaldada piiriüleseid makseid, millest peaksid kasu saama siis kõik tarbijad ettevõtete jaoks on väga oluline, et oleks üks formaat, üks standard, et saaks säästa kulusid ja saaks laiendada ettevõtte tegevust üle kogu Euroopa Liidu ja niimoodi stimuleerida Euroopa Liidu sisest kaubandust, mis ongi ju üks ühise valuuta põhiedusid. kuidas muuta see määrus edukaks, toome välja viis põhimõtet. esiteks tuleks saavutada maksimaalne harmoneerimine me liigume nüüd edasi äh, pan-Euroopa lahenduste poole riikideülestelt lahendustelt oluline on, et oleks äh, konkurents ka kliiringu ja arvelduste pakkujate vahel. teiseks, ähm, kohaldusala peab olema tõesti väga selge, äh, peab olema tegemist jaemaksete skeemidega, kolmandaks väga oluline on, et äh, kiiresti võetakse üle ISO standardid, et oleks äh, selged üleminekukulud äh, ei peaks olema piiranguid innovatsioonile ja konkurentsi tugevnemisele tulevikus, ka just delegeeritud äh, pädevuste osas peab meil säilima avatus, ma olen väga tänulik äh, sellele, et nii Sari Essaia kui ka Euroopa Parlament on viidanud äh, SEPA nõukogule, kellega tuleks koordineerida tegevust. viiendaks, üleminekuaeg peab olema piisav, et nii tarbijad äh, kui ka pakkujad äh, tuleksid sellega toime, aga see üleminekuaeg ei peaks olema ka kauges tulevikus, sellepärast et me tahame kasu saada sepamaksetes niivõrd kiiresti kui võimalik. millised äh, on siis põhiküsimused komisjoni ettepanekus või probleemid ja kuidas Euroopa Liit on, vabandust, Euroopa Parlament on aidanud neid lahendada? maksimaalne harmoneerimine loomulikult äh, tehnilised nõudmised teevad selle keerulisemaks, äh, väga raske on olnud panna paika definitsioone makseskeemide kohta, näiteks nii, et nad oleksid selged nii riigisiseselt kui ka riigiüleselt. võtmetähtsusega mõisted on koostoime, juurdepääs, neid on defineeritud, et äh, küsimused oleksid veelgi selgemad samuti tuleb äh, panna paika mittestandardsed äh, skeemid ja üleminekuaeg nende jaoks, et kas nad lähevad üle SEPA skeemile või suletakse nad teatud aja jooksul väga oluline on see, et oleks ühtekuuluvus ISO standarditega, et formaadid äh, harmoneeritaks. muidu ei saa tarbijad kasu äh, sellest, kui nad hakkavad pakkujaid vahetama. kõikidel peab olema standardne formaat. raportöör on juba parandanud teksti nendes võtmetähtsusega valdkondades ja me jääme ootama ära koostööd tulevikus selles valdkonnas. teiseks ma mainisin kohaldusala, suurem mahulised äh, maksesüsteemid äh, on nüüd kogemata jäänud kohaldamise alla ja isegi Keskpank on arvamusel, et need peaksid kohaldamisalast välja jääma, nii et see küsimus on lahenenud, kolmandaks üleminekukulud. palun ärge rääkige nii kiiresti, vaesed tõlgid ei jõua teile järgi. nüüd ähm, ülemineku kuludest. väga oluline on see, et äh, kliendid ei peaks kõiki neid äh, muutusi oma süsteemi üle võtma korraga ja varakult. väga oluline on äh, vaadata, kuidas on ISO standardeid varem üle võetud. loomulikult tuleb panna põi-, paika lõpptähtaeg. tuleb tagada, et äh, maksete äh, pakkujad äh, tagavad ISO standarditest äh, kinnipidamise, aga juriidilist sidusust ei peaks klientide osas olema ja me oleme pakkunud siin välja ka omapoolse muudatusettepaneku neljandaks, äh, innovatsioon tulevikus ja konkurentsivõime. määruse lisa tuleb kirjutada niimoodi, et seda ei peaks hakkama iga aasta uuendama ja täpsustama tarbijatel ja kasutajatel peab olema selgus selles osas, kuidas miski praktiliselt äh, toimib, kui anda komisjonile vastavad delegeeritud äh, pädevused ja nad hakkavad iga aasta muudkui muutma seda lisa, siis see toob endaga kaasa segadust. raportöör on juba teinud omapoolseid parendusi siinkohal. SEPA nõukogu peaks olema see organ, kellega ka nõu pidada selles küsimustes äh, just mis puudutab äh, muudatusi tulevikus ja innovatsiooni. nüüd ülemineku aeg, komisjon pakkus välja kaks äh, ülemineku tähtaega, üks äh, krediidikorraldustele, teine otsearveldustele. meie leiame, et kõigile oleks rohkem kasu ühest lõpptähtajast, tahame, et tarbijal oleks üks konto, kus ta kõiki neid makseid teeb, nii et ähm, see tähtaeg võib siis olla natukene pikem, aga nii, et kõik saaksid sellest kinni pidada. edasi, mitmepoolsed vahendustasud. ma tean, et järgmine sõnavõtja räägib sel teemal ja eelkõneleja samuti mainis seda, igal juhul on Euroopa pangandus äh, föderatsioon äh, arvamusel, et äh, praegused mitmepoolsed vahendustasud äh, on konkurentsivastased ja sellest ähm, tuleb rääkida ka Euroopa Liidu konkurentsialase seadusandluse raames. lõpetuseks, raportöör on teinud suuri edusamme muutmaks praegust määruse ettepanekut äh, oluline on see, et toimuks harmoneerimine, et me tugevdaks konkurentsi ja kui me jääme liiga kaua ootama, siis pakkujate ja süsteemide vahel seda konkurentsi ei teki, mida me ootame, nii et suur tänu mind kuulamast ja jään ära ootama edasist koostööd Euroopa Parlamendiga. suur tänu ja lähme järgmise kõneleja juurde, proua Vigier, seitse minutit ma üritan tõlkide nimel rääkida võimalikult aeglaselt, nii et sellega seoses ma teen oma kõne pisut lühemaks, et jääda seitsme minuti piiridesse. kõigepealt ma sooviksin teid tänada selle eest, et te andsite mulle võimaluse äh, Eh, minu pangale Cricolile eh, tulla siia eh, ja arutada seda projekti, mis, kui see tõesti nüüd läbi läheb muudab, muudab sajaprotsendiliselt makseturgu Euroopas, nii et enne seda, kui ma hakkan teile seletama seda, mis meie jaoks eriti muret tekitab, on, tahaksin teile meenutada, millise pangaga on teil tegu. meie pangal on viiskümmend neli miljonit klienti üle kogu maailma, kellest üle pooled asuvad Euroopas meie oma äh, vahendid on kaheksa koma kaheksa protsenti ja samuti on tegu siis nii-öelda kooperatiivpangaga, see tähendab seda, et meil on umbes kuus koma üks äh, osanikke, kes siis kliente, kes äh, on ühtlasi ka aktsionärid ning nemad suhtuvad väga suure huviga selle, meie panga juhtimisse meie, meie, meie meie eh, makseid eh, toimub aastas umbes seitsme koma, seitse koma kolm miljardit ehk siis kakskümmend kaks protsenti makseturust Prantsusmaal ja viis protsenti Euroopa Liidus. nüüd eh, me täname meie kolleegi sellest, et on algatatud arutelu makseteenuste turu üle. see peaks aitama viimastel kõhklejatel võtta kasutusele mee-, meetmed selleks, et võimalikult Äh, kiirelt ühineda süsteemiga, mis viie, mis kahe tuhande kaheksandast aastast alates äh, on äh, juba Euroopa klientidel käeulatuses ja kahe tuhande kümnendast aastast on võimalik otsekorraldust otsast teha nendele teenustele ligi pääseda ka Prantsusmaale. tegu on universaalsete koos toimivate teenustega, mida see siis iseenesest tähendab, see tähendab seda, et kui te soovite teha makse, makseid kellelegi, siis te tegelikult ei pea isegi mõtlema selle peale, kas teie pank saab seda teha või mitte. Te, e, see tähendab seda, et te usaldate sajaprotsendiliselt, et teie pank saab sellega hakkama. tegu on põhimõtteliselt baasteenustega ning mitte keegi meie e, klientidest ei muretse selle pärast, kas e, tema makse jõuab maksesaaja arveli ning kui see makse jõuab õigele arvele, siis maksesaaja ei tunne huvi selle vastu, millisest pangast see pärit on. tegu on siis eh, tõeliselt universaalse ja koos toimiva teenusega. ma arvan, et seda oleks vaja meeles pidada ülejäänud osas meie arutelust. Eh, see on võimalik ainult tänu sellele, et eh, ma ütlen nüüd võib-olla sõna, mis ei meeldi konkurentsi äh, ametile, kuid ühesõnaga see on sellepärast, et pangad on nii-öelda kokku leppinud, et nad respekteerivad samu reegleid, garanteerivad sama äh, teenuse tasandi, äh, kasutavad samu standardeid, sest nad on välja töötanud selliseid äh, süsteeme, mis aitavad neil teha, otsustada teenust piisava turvalisusega ning see on just meie klientide jaoks väga oluline. sellised äh, selline projekt, mis praegu on väljatöötamisel, on kahtlemata äh, oluline, äh, kuid äh, kas üleüldine harmoneering on sajaprotsendiliselt positiivne. meie jaoks on siin tegu mõningate mureküsimustega. nimelt see maksesüsteemide koostoimev võime tekitab meie jaoks, nagu ma ütlesin, pisut muret kohustus, et pangad peavad äh, garanteerima maksesüsteemide sajaprotsendilist üle-euroopalist koostoimevõimet, siis see tähendab seda, et me sunnime äh, mõningaid panku mõningatel turgudel äh, viima siis investeeringuid, mis ei vasta nende klientide vajadustele. Mm, näiteks, näiteks otsekorraldus, eh, eh, mis eh, ei võimalda vastulauset astuda klient, astuda kliendile selle tehingu tegemisel. meie prantslased suhtuvad sellisesse elukasse väga kaht-, kahtlevalt sest tegu on põhimõtteliselt sellise mm, korraldusega, mida ei ole võimalik äh, tagasi saada või seda, selle osas ei ole võimalik esitada protesti. nii et äh, mida see siis tähendab, see tähendab seda, et kõik äh, teebidega pangad Euroopas peavad olema kohustatud, kohut-, on kohustatud selle, sellise Äh, summa vastu võtma, samas kui kliendid näiteks võivad keelduda maksmisest vastavalt artiklile viis koma üks. nii et äh, see äh, tähendab seda, et pangad oleks massiliselt sunnitud selli-, sunnitud selliseid operatsioone, sellistest operatsioonidest keelduma, see võib kaasa tuua väga suure segaduse ja usalduse kaotamise turu vastu. nüüd need sätted, mis puudutavad majandusmudelit ja otsekorraldust. me peaksime mõtlema, miks mõningatel turgudel, nendel, neil kuuel turul, mida siin mainiti, miks on öö, äh, olemas selline, äh, selline asi nagu öö, äh, nagu ja see arveldus ja teistes ei ole miks mõnedes see on maksustatud, teistes mitte. meie alates kahe tuhande üheksanda aasta jaanuarist ei ole näinud eh, liikumist, massilist liikumist selle turu suunas sellest ajast peale, kui see võimalus olemas on. me peame kindlasti eh, seda endale selgelt ütlema sest äh, maksesüsteemid ja turud tegelikult hakkavad toimima väga pikkade aasta vältel ning väga keeruline on äh, sellist mudelit äh, järsult muuta, sest see võib turu tasakaalust välja viia. nii et sellega seoses peab ütlema, et need esmased ettepanekud, mille proua raportöör tegi, Teie, teie esmased soovitused on kindlasti väga julgustavad meie jaoks, meie oleme valmis dialoogi edasi pidama selleks, et äh, välja töötada selline tekst, mis äh, oleks kõigi osapoolte jaoks võimalikult efektiivne. tänan tähelepanu. suur tänu. seitse minutit ja kolm sekundit, märkimisväärne tulemus. nii, mul on siin äh, härra Häpping, kes soovib esitada küsimuse, palun Monsieur Ferber. Yeah, thank you, uh, Madam Chairman. ma tänan, proua esimees. mul on mõned küsimused sel teemal. kuulanud ära äh, ettekandet, siis mõned küsimused selgusid. kõigepealt see äh, mitmepoolsed vahendustasude teema. jah, äh, üldse ära keelata tegelikult läheb liiga kaugele, mis tähendab seda, et proportsionaalsuse põhimõtet rikutakse. sest ülekanded ju maksavad raha. ja nüüd on mul küsimus proua Filile. miski asi ei tule tasuta, lõunasöögid samuti mitte, isegi mitte Euroopa Parlamendi saadikutel ei ole tasuta. nii et parim lahendus nende mitmepoolsete vahendustasudega oleks järgmine minu arvates see Todd Franco lähenemisviis, nii nagu ühe, ühend-, Ameerika Ühendriikides kasutusel on, nimelt Chris Todd, endine senaator, on selle äh, autor ja härra Frank võttis selle üle ja me peaksime inspiratsiooni võtma sellest, nimelt reaalsed kulutused võetakse aluseks ja kui kulud on suuremad, siis tuleb lihtsalt äh, demonstreerida, et see nii on. nii et ma ei välistaks neid mitmepoolseid vahendustasusid tervikuna, me ikkagi peame ju kulusid arv-, arvesse võtma. ja nüüd jälle lõppkuupäevad ja siin on mul küsimus härra Hartsingile. Eh, jah, tähtaeg on vaja seada, sest ainult nii saab edasi liikuda, kui on siht silme ees, turg siis teab, mida oodata ja mida ette võtta ühtne kuupäev kindlasti on tõhusam ja tagab suurema kindluse turule ning kindlasti ka soodustab ühtset koordineeritud üleminekut sepale ja ka IBANide suuremat kasutamist. Belgias, Hollandis, Luksemburgis on nad väga tavalised juba. nüüd härra Vige-, proua Vigeer ütleb, et see võib tekkida teistele riikidele probleeme ja sellepärast ma küsin teilt, härra Hartsing, milline täpne lõpptähtaeg teil öö, mõttes on, mis on teostatav, milline tähtaeg on teostatav ja härra Vandhöfer, erandid me kõik teame, Saksamaal on elektrooniline arvelduste süsteem, nimelt elektrooniline otsearvestuste menetlus ja see nähtus erineb IBAN-i menetlusest. ja nüüd ma tahaksin küsida teilt, kuidas on, kuivõrd piirab meid see eh, range miinimum ja kas seal Saksa turul peaks nende selle elektroonilise otsearvutussüsteemiga ikkagi erand olema ette nähtud, sest nad on ju väga suur turg. aga samas igasugused erandid eh, ei ole jälle vastavuses meil üle-euroopalise maksepiirkonna põhimõttega, need on minu küsimused. annan sõna härra Ferberile. tänan mind üllatab, et härra Epping äh, teab äh, Saksa probleemi nii hästi ja võtab mul praktiliselt äh, sõna suust ära, aga jah, kuna ta oli Bolkesteini kabinetis, siis ta arvatavasti siiski jah, teab seda. nii, kõigepealt nüüd, mis puudutab otsearveldusi, siis meil tuleb lahendada mitmed probleemid, mis on sellega seotud elektrooniline otsearvelduste menetlus, seda mainis juba kolleeg Epping, see on äh, maksesüsteem, mis lõpeks SEPA menetluse korral. kõik tuleks ümber kujundada ja tuleks eelistada teatud maksemeetodeid ja sellega siis kõrvaldataks mõned äh, maksesüsteemid, mis seni on toiminud. loomulikult pangad soovivad ühte mudelit, nad soovivad äh, võimalikult kiiresti ainult äh, SEPA protseduure, aga see ei saa siin olla ju mõõdupuuks. küsimus on nüüd selles, et äh, kas SEPA ei peaks paika panema mingisugust miinimumstandardit üle kogu Euroopa niimoodi, et saaks säilida ka olemasolevad struktuurid? juhin tähelepanu ka sellele, et me räägime siin äh, lõppkuupäevast, aga me ei räägi üldsegi eeskirjade kogumist. ma olen täiesti rahulolematu ja ma kardan, et kui me paneme paika lõpptähtaja, siis paljud pangandusteenused kaovad turult ära, sellepärast et SEPA raames need ei ole enam ette nähtud. nii et äh, nii tarbijakaitse kui ka pankade seisukohast võiks säilida süsteemide paralleelsus ka pärast lõpptähtaega. suur tänu! rohkem tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et ma annan sõna raportöörile äh.. tänan esinaine, ma tahaksin äh, proua Fihilt kui tarbijate esindajalt äh, küsida, et millisena te näete SEPA nõukogu rolli? Te rääkisite nendepoolsest äh, panusest ja kuidas seda oleks võimalik parandada. Te ütlesite, et hetkel ei ole nende roll rahuldav, nii et milliseid parendusi te pakuksite välja et äh, tarbijate hääl oleks äh, paremini kuuldav. edasi. on äh, mitmeid tarbijaid puudutavaid aspekte, mis sisalduvad siin määruses, kas te olete nendega rahul või oleks võimalik ka seda teksti parandada, eriti kui me räägime siin ülekannete turvalisusest ja lõpetuseks kolmas küsimus. milliseid äh, teavituskampaaniaid ja abi pankade poolt te ootate, kui me hakkame siis tarbijaid äh, teavitama? kuidas võiks äh, pangandussektor olla abiks tarbijate teavitamisel nende muudatuste osas, mis on vajalikud äh, seoses SEPA maksetega ja härra Hartsing, ka teie võiksite vastata viimasele küsimusele, et kas pangandussektor on valmis andma omapoolset toetust. me kõik teame, et äh, pangaarved on meie jaoks äh, väga tundlikuks teemaks, me tahame teada, kas on mingid muutused, mis on seotud maksetega ja kuidas me saame mm, siis edastada vastava info tarbijatele. härra Hartsing, tahaksin ka teilt küsida ühe küsimuse. kuulasin tõlget äh, emakeeles soome keeles ja ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, et te soovite artikli kuus täielikult ära kaotada või sain ma lihtsalt valesti aru? nii et äh, kas te soovite seda kuidagi ähm, uuendada või, või miks te tahate selle artikli ära kaotada? kuidas siis äh, tagada pankadele äh, võrdne tegutsemisalus, kui äh, need artiklis kuus sisalduvad sätted ära kaotatakse. tänan. rohkem äh, parlamendiliikmeid sõna ei soovi. nii et äh, siis ma annan vastuseks sõna härra Hartsingile kõigepealt, sest teile esitati kõige rohkem otseküsimusi ja siis annan sõna teistele sõnavõtjatele. paistab, et ka komisjoni esindajad on siin kohal. kas ka teie soovite sõna võtta pärast või enne härra Hartsinki? palun, härra Hartsink. lõppkuupäev. meie seisukoht, meie maksame, nõukogu seisukoht on selge meie oleme alati öelnud, et üks lõppkuupäev peab olema. ja sellepärast me väga tervitame seda algatust, mida ECOFIN ja Euroopa Parlament öö, äh, üles näitasid, et öö, äh, anda Euroopa Komisjonile mandaat välja pakkuda see lõppkuupäev. aga küsimus nüüd jah, milline on see ideaalne lõppkuupäev Euroopa Maksjate Nõukogu on seisukohal, et peab olema lõppkuupäev näidatud, see peab olema lõplik kõigile Euroopa piirkonnas ja me peame olema väga ettevaatlikud mitte euroala piirkonna riikide suhtes, et kuidas eh, on lood nendega, kes, kes eh, võib-olla saab euroala liige, nii et me peame eristama nüüd oma seisukohad euroala riikide jaoks ja teiste turgude jaoks me ei võtnud veel selget seisukohta lõppkuupäeva osas, aga ma tuletan nendele meelde, kes täpselt ei tea, millega me tegeleme, nimelt ajalooliselt me oleme olnud sellisel seisukohal, et me töötame äh, mudeli kallal ning üritame äh, olla valmis ja siis äh, me teame, et makseteenuste direktiiv hilines kaks aastat ja sellepärast meie dialoog parlamendiga äh, algas märtsis kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme ka korrati üle, et kaks tuhat kaksteist peaks olema lõpptähtaeg, parlamentki ise ütles selle välja. aga praegu me oleme juba aasta kaks tuhat üksteist käes ja meil ei ole veel lõppseisukohta, et milline see lõppkuupäev peaks olema aga äh, praeguses ettepanekus on kaks erinevat lõppkuupäeva nimetatud ja meie ei tahaks, et meil on kaks erinevat lõpptähtaega, meie, nagu ma ütlesin, tahame ühte näha. nii et kui parlament teeb nüüd konkreetse ettepaneku, siis me tõesti toetame seda teie ühtset lõppkuupäeva. küsiti ka raportöör küsis, et kuidas muudatusi hallata. ja SEPA nõukogu kohta küsiti ka. oma sõnavõtus, mille ma tegin maksenõukogu liikmete nimel, ma ütlesin väga selgelt välja, et kui anda ühepoolselt mandaat Euroopa Komisjonile, siis see ei ole õige viis ja ma kuulasin väga tähelepanelikult ka proua Gertruud Tumper-Kugerell ja temagi ütles sedasama, nii et siin on mitmeid võimalusi. kui on vaja muudatusi teha, selliseid, mida veel praegu me ei tea ette, aga näiteks see puudutab neid eeskirju, mis on eeskirjade kogumiskirjas ja puudutab rakendamist ja ainult näiteks skeemid, kavade, skeemide haldureid Ehm, ja ei puuduta neid, kes kasutavad neid teenuseid, tehnilised standardid on ju ka selliseid, mida kohaldatakse tarbijatele, aga kui tegemist on halduritele kohaldatavaid, siis võib-olla lõppkokkuvõttes on nii, et me eh, tarbijatega koos foorumil, me peame arutama neid asju ja artikkel kakskümmend kaks ECP hartas eh, annab keskpankade süsteemile, eurosüsteemile võimaluse standardeid, norme eh, luua, aga see on ainult pankadevahelistes suhetes kohalduvad standardid. siin tehti ettepanek, see ei olnud küll mina, kes seda tegin, aga küsiti, et kas äkki me peaksime SEPA nõukogult soovitust küsima selle kohta. see ju koondab pangaliitude juhte, eh, keskpankade juhte teistegi organisatsioonide ja korporatsioonide avaliku sektori esindajaid, et võib-olla nemad sõnastavad äh, soovituse, et üks või teine osa tehnilisest standardist, kuidas seda peaks rakendama või muutma. tuleb arvesse võtta seda, et tehnilised standardid, kui te neid muutma hakkate, äh, siis äh, see puudutab mitte ainult ju panku, vaid kõiki äriühinguid, avaliku halduse asutusi ja ka need, kes kasutavad tehnoloogiaid ja protsesse, peavad ka muutusi tegema, nii et peab ütlema, et väga ränga, rangelt tuleb hallata selliseid muutusi. ja äh, nüüd otsearveldused. Äh, meie asutus määrusel on otsearvutuse puhul ette nähtud rohkem õigusi tarbijatele, kui praegu eh, makseteenuste direktiiv tarbijate jaoks ette näeb. nimelt kaheksa nädala pikkune periood on ette nähtud, eh, mil eh, tarbijad ilma küsimata saavad oma raha tagasi. ja kui avalik halduse asutus või keegi teine rikub seda mandaati, algatades otsearvelduse ja debiteerib tarbija maksekontot, kui see on õiguslikult vale, siis tarbijal on vähemasti üks aasta selleks, et raha tagasi saada. isegi kui see ei toimunud siis kaheksa nädalase perioodi kestel. samas kui muuta see seadusega kohustuslikuks, et iga makse puhul peab kontroll toimuma, siis te tekitate väga kuluka maksesüsteemi Euroopas ja seda ei ole ju vaja teha, sest tarbijal on ju õigus oma raha tagasi saada igal juhul. Euh, suur tänu ja ma annan nüüd sõna proua Fili, kas te soovite vastata? suur tänu. mis puudutab esimest küsimust MIFi kohta ja selle kohta, et miski pole tasuta, siis kahtlemata tasuta lõunaid ei ole olemas. ma ei maininud seda Eh, ma ei, ma ei ole kunagi öelnudki, et me oleme arvanud, et otsearveldus eh, ja vahendustasu eh, ja vahendused peavad olema tasuta, kuid samas kõrged vahendustasud eksisteerivad ainult kuues riigis, see tähendab seda, et teised võimalused on samuti võimalikud, ärgem unustagem, et me maksame niikuinii pangateenuste eest, me maksame oma konto hoiutasu, hoiusetasu ja nii edasi näiteks äh, prantslastel äh, Prantsusmaal on äh, pangateenused väga kallid ja on, on võimalik küsida veel lisasummasid tarbijalt erinevate teenuste eest. me oleme mitmepoolsete vahetustasudega väga tõsiselt tegu, tegutsenud, tegu, tegelenud ja loomulikult me leiame, et äh, vahendustasud ei tohi olla liiga kõrged, kuid äh, ma, me leiame, et, äh, et valitsus peab kontrollima vahendustasusid ja et me ei tohi mingisuguseid lisakulutusi nõuda tarbija käest. me ei saa, eh, me ei saa nõuda, eh, et ühe teenuse eest makstaks mitu korda ärgem unustagem, et äh, tarbijad ei ole e, esmased kasusaajad sellisest äh, makseviisist, äh, vaid eelkõige saavad kasu need, kellele maksed tehakse, nii et kelle jaoks oleks siis asi kõige kasulikum. praegusel hetkel on selge, et otsekorralduse puhul ei ole normaalne, et äh, et tarbija peab äh, kõrget hinda maksma selliste teenuste eest. nüüd äh, küsimused, mis äh, puudutavad SEPA nõukogu, siis meie kui tarbija tee organisatsioon, siis ähm, meie leidsime, et SEPA peab olema oma nõukogu, et oleks olemas neutraalne instants, kelle poole pöörduda huvitatud osapooltel ja me leiame, et SEPA nõukogu eh, peaks olema eh, nii-öelda erapooletu kohtuniku rollis, kuid ta ei soovinud seda olla. meie jaoks eh, on oluline ka see, et me mõtleks tõsiselt järgi, kas oleks võimalik luua selline organisatsioon, tehnilist, oluliseks tehniliste reeglite koostamise ja täitmise üle, meie meelest ei saa see Euroopa maksetehingute organisatsioon ainus olla, kes sellega tegeleb mis puudutab nüüd kaitse, tarbijakaitse klauslit, mis äh, on selles määruses samuti kirjas, siis äh, äh, siin on edasiminekut näha, kuid äh, kõik need reeglid, mis praegusel hetkel tekstis äh, on ära toodud, oleme me seda arutanud Euroopa makse äh, tehingute nõukoguga ja meie arvamusi ei võetud kuulda ja meil on väga hea meel, et need võeti kuulda selles määruse projektis. loomulikult on olemas selliseid äh, äh, aspekte, mida me sooviks parandada, näiteks äh, selles osas, mis puudutab maksest keeldumist, siis on me peaks sõlt-, maks-, peaks äh, sellisel juhul äh, tarbija äh, poolt makstav reparatsioon olema sõltuvuses sellest, millise veaga oli tegu, enamasti tähendab see lihtsalt seda, et, et tarbijal on piisavalt raha oma arve peal. meie meelest peab selliste reeglite kehtestamisel olema väga ettevaatlik ja meie leiame, et tarbijaid tuleb kaitsta äh, E, eriti selles, mis puudutab e, e, kindlas summas tehtavat otsekorraldust. mis puudutab infokampaaniaid, siis seda küsimust arutati väga pikalt SEPA nõukogu kohtumisel ja meie tarbijate esindajatena ja teiste tarbijate esindajatena toetame infokampaaniate läbiviimist nagu siis, kui äh, euro kasutusele võeti. väga palju on veel selliseid tarbijaid Euroopas, kes ei ole veel elus kuulnudki äh, sepast räägitavat ja meie meelest on äh, riigil ja valitsusel samuti oma roll mängida, nii et infokampaania osas on oluline ka rääkida näiteks sellistest nähtustest nagu IBAN Saksamaal Saksamaa näiteks on sellega suured probleemid eh, ja kulud eh, seotud. ühesõnaga, väga palju on erinevaid eh, meetmeid ja vahendeid, mis on selgitustöö tegemiseks riiki, teiste erinevates riikides välja töötanud, mis on tarbijatele väga kasulikud. ning mis puudutab nüüd spetsiifilisi teenuseid ja tooteid, siis siis te, Eh, siis debetkaardi puhul eh, näiteks on Saksamaal väga palju selliseid teenuseid debetkaardiga võimalik eh, kasutada, mis, millega sakslased väga rahuloomulikult ei tohi need ära kaduda. ja on teisigi selliseid teenuseid Euroopa turul, mis on tarbijale väga hingelähedased ja nüüd proua Vigier saab sõna. ma tahaksin vastata küsimusele eh,, eh, tahaksin vastata mitmepoolsete vahendustasude kohta. see on see, mis langeb otseselt tarbija õlgadele, sest öeldakse, et on oht, et tarbija peab mitmekordselt maksma. on öeldud, et see süsteem on väga läbipaistmatu. ma sooviksin lihtsalt teile meenutada, et mitmepoolsed vahendustasud on süsteem, mida kõik tunnevad ning äh, teiseks nüüd ähm, kulud, mis on seotud, äh, ähm, mis on seotud äh, erinevate finantsüksustega ja maksete saajatega, siis meie ju ei tea seda, kuidas näiteks müüja oma toote hinna paika paneb kui ma lähen poodi, siis eh, siis ei tea müüja, kas ma maksan talle kaardiga, tšekiga või sularahas. nii et me ei saa nüüd öelda, et mitmepoolsed vahendustasud eh, tähendavad automaatselt lisakulusid eh, tarbija hinnale. see, nii, seda öelda tähendab lihtsalt segaduse tekitamist Eh, tegu on lihtsalt eh, müüjapoolset tar-, eh, lõpphinna moodustamisega. ja kui leiame, et tegu on liiga kõrge hinnaga, siis kui tegelikult me ei tea ju kõiki, kõiki, kõike seda, mis selle hinna tekitanud on, ei tea kõiki kulusid. kui me Eh, leiame, et mitmepoolsed vahendustasud tähendavad konkurentsimoodustust, siis mina ütleksin, et kui me mitmepoolsed vahendustasud ära eh, kaotame, siis see hoopis tekitab palju suurema konkurentsimoonutuse ja väga paljude erinevate pankade vahel ja samuti ka eh, hoiukassade jaoks on see suur probleem, sest praegusel hetkel maksesüsteemides on just hoiukassad need, ehm, kes peavad eriti suuri investeeringuid tegema selleks, et selleks, et äh, uusi äh, maksesüsteeme kasutusele võtta. nii et äh, otse arvelduste puhul on vaja väga palju investeerida selleks, et analüüsida saadavat informatsiooni, see puudutab tuhandeid panke kogu Euroopas. nii et tegelikult, tegelikult teeb see elu lihtsalt ainult suurtele, suurte pangakorporatsioonide jaoks ja näiteks äh, Citigroup pank, kus minu äh, kolleeg pärit on, äh, on suur korp-, korporatiivne pank. nii et meie jaoks mitmepoolsete vahetustasude ära kasud, osutustasud ära kaotamise jaoks, kaotamine Äh, ei ole hea, sest see takistab meil efektiivsete maksesüsteemide kasutusele võtmist ja see moonutab konkurentsi. kui me võta, lähtume asjaolust, et tarbija soovib odavamalt, et odavamat teenust ja et äh, väikesed pangad peavad sellega seoses äh, peavad sellega seoses ähm, investeerima ja samas kompensatsioonisüsteemid kaotakse ära, siis ausalt öeldes mina küll ei tea, kuidas kuidas äh, seda süsteemi üldse finantseerida, kas see tähendab siis seda, et, äh, et äh, väikesed pangad ja hoiupangad peavad suuri kommertspanku üleval pidama? suur tänu, võib-olla Konkurentsiamet soovib teile vastata, aga kõigepealt saab sõna proua Van Töfen. Merci. Okay, um, I would like to just make tänan. kaks äh, vastust minu poolt kõigepealt äh, vastus härra Eppingile ja siis äh, vastus härra Ferberile. SEPA on Euroopa tasandi algatus ja see toob äh, konkurentsi turule, praegu meil on riiklikud skeemid, süsteemid ja reeglid. osades riikides on mitu skeemi, siin viidati ERV-le Saksamaal, mis äh, erineb äh, SEPA otsearveldustest äh, ja teiste riikide otsearveldustest. niisiis, kõigepealt äh, tuleb identifitseerida olemasolevad skeemid liikmesriikides. meil täielikku läbipaistvust veel ei ole, aga mõned suured skeemid nagu ELV, Saksamaal ja Itaalia skeem töötavad veidi teisiti kui tarbija neid maksete äh, läbiviimisel näeb ja kuidas siis jõuda ühtsele standardile. SEPA on standard, aga kui tarbija kasutab SEPA krediidikorralduste otsearvelduste toodet, siis äh, üle kogu Euroopa ta ei saa täpselt samasugust toodet, sellepärast et üle Euroopa erinevad äh, teenindustasemed äh, ja hinnad, kõik sõltub sellest, kas äh, teha siis äh, makseid panga või mobiiltelefoni kaudu või paberil, niisiis tarbijate teenindamine erineval viisil ei, viis süsteeme turult, aga suured skeemid nagu ELV vajavad lähemat uurimist ja siis tuleb paika panna, kuidas neid äh, kontrollitakse. ELV-s on meil otsearveldused ja siis äh, salvestatakse teatud äh, andmed, mis ei ole tingimata kooskõlas andmekaitseseadusega ja nii edasi, ühesõnaga tegemist on hübriidskeemiga, mis äh, toimib Saksamaal väga hästi. Saksamaal äh, ei ole vajadust garanteeritud kaardimaksete järele, see ei sõltu äh, siis äh, kaardiskeemist see ELV-s ei sõltu Visast või Mastercardist, vaid on tegemist äh, otsearvelduste skeemiga ja kaupmees võtab selle riski siis, et kas tarbija maksab lõppkokkuvõttes või mitte, teistes riikides on süsteemid teistsugused. praegu parlamendis ja nõukogus üritatakse identifitseerida, millised skeemid eksisteerivad, millised on suured ja pakkuda nendele siis pikemat üleminekuaega. parlament on pakkunud välja kaks tuhat viisteist äh, nendele suuremamahulistele skeemidele, mis äh, toimivad äh, koos SEPAga nõukogu võib lisada siia veel ühe aasta juurde, nii et on äh, piisavalt aega, et kohandada seda süsteemi või siis panna see hoopiski äh, kinni, nii et tarbijad ei koge seda, et ühtäkki nad ei saa enam vanamoodi jätkata. mis puudutab nüüd SEPA nõukogu, siis ähm, tööstussektori jaoks on olnud suur väljakutse ähm, tulla toime konkurentsiga äh, pankade vahel. praegu on tegemist rohkem äh, kohalikul tasandil tegutsemisega olnud. ka meil äh, tuleb harmoneerimist äh, edasi viia era- ja avaliku sektori koostööl ja Euroopa Liit lausa föderaalselt tasandilt peab seda harmoneerimist suunama. ei tohi lubada seda, et pangad vähendavad konkurentsi ja teenivad tarbijate kulult, vaid äh, pangad peavad avama äh, turu ja võimaldama valida näiteks Prantsusmaa, Soome, Saksamaa pankade vahel. me peame siinkohal töötama tarbija huvides. tänan. suur tänu. väga palju esitati konkurentsiteemalisi küsimusi meil <laughs> on äh, siin ka äh, proua Rita Weisenbeck, äh, siis ma annan talle sõna. Like yes. kas asi toimib? kena. kui lubate, siis ma tõstataksin mitme konkurentsi aspektiga seonduvad küsimused. kõigepealt määruse proportsionaalsuse teema komisjon leiab, et kuidagimoodi proportsionaalsuse põhimõtted ei ole rikutud ja et selles määruses on vaja reguleerida ka mitmepoolseid vahendustasusid, see on proportsionaalne samm. ei komisjon, nii õigustalitus ega nõukogu õigustalitus ei ole näinud probleeme siin. nüüd eh, miks reguleerida selle määrusega neid mitmepoolseid vahendustasusid, on järgmine. nimelt eh, see arutelu, mis on toimunud nende MIF-ide üle, näitab, et Äh, konkurentsi seisukohast vastuväiteid MIFile kujutavad suurt tõket pankade üleminekul SEPA süsteemile ja loomulikult on vaja hinnata iga konkreetset juhtumit, kui pangad äh, kaebavad, et asi muutub ebaselgeks. ja tegelikult äh, pangad on raskustesse üleminekuga tänu sellele, et asi on ebaselge. jah, me otsustasime e, e, iga konkreetset kaebust eraldi uurida ja me teame, et tegemist on ju võrgustiku sektoriga ja selleks, et turg tõesti läheb, kalduks nüüd uute, e, uue sepasüsteemi poole, on vaja, et ikka rohkem ja rohkem panku üle läheks ja sellepärast me leiame, et on väga tähtis, et antud erand olukorras me reguleerime ka seda, mida me tegelikult käsitame konkurentsi eeskirjade kaudu. lahendus on leitud ja me arvame, et see on hea lahendus. nüüd on see ka määruses kirjas. nüüd teine küsimus äh, maksete nõukogu tõs-, tõstatas selle, miks ka peaks kohalduma see kahepoolsete ja ühepoolsetele kokkulepetele see säte. Äh, nimelt konkurentsieeskirjad äh, käsitlevad võib-olla neid kahepoolseid ja ühepoolseid lepinguid pisut teistmoodi, aga põhjus on selles, et artikkel kuus on kirja pandud just eh, nüüd õiguslikult sätestades mm, ühtne, ühtsed mängureeglid kõigile ja sellepärast oli vaja neid erinevaid eh, vahendustasusid analüüsida ja leida ühtne lähenemisviis neile. Eh, nüüd R-tehingute erinevus teistest tehingutest seda on juba sada korda räägitud ja see läheb juba tüütuks võib-olla teile, aga miks me eristame eh, konkurentsi seisukohast neid eh, vahendustasusid, mis on peidetud ja mis peavad kogu süsteemi finantseerima ja mida kohaldatakse tehingupõhiselt ja kollektiivsed tasud, eh, mida kohaldatakse R-tehingutele. me arvame nende peidetud tasude puhul meie arvates neid ei peaks kohaldama. tavaliselt öeldakse nii, et äh, kommunaalteenuseid pakkuvad firmadel on huvi selle vastu, et mm, tarbija maksaks need tasud kinni, see on väga tõhus makseviis ja kommunaalettevõtted loomulikult võivad seda teha, nad võivad anda ju ka hinnaalandusi äh, ja panema seda väga tõhusat makseviisi äh, tarbija kasutama. ja aga pankadel ei ole vaja mitte mingisugust oma subsideerimise mehhanismi aga nüüd R-tehingute puhul me küll näeme, et on mõttekas, kui kõik osapooled maksesüsteemis kasutavad ühtset korda ja hüvitamine vigade tõttu tekkinud kulude eest panna ikkagi sellele poolele, kes selle vea tekitas. aga üksinda on seda väga raske teha, nõuda see raha tagasi, mida teie vaja, olete pidanud maksma, sest keegi teine on vea tegelikult teinud, mistõttu makse tekkis ja sellepärast peaks olema selline kollektiivne kord selle probleemist ülesaamiseks. veel kolm küsimust, mis ta tõstasid Prantsuse pangad. Äh, Öeldi juba, et MIFID on avalik teave, aga meie ütleme, et ei ole. kuskil pankade veebilehekülgedel neid üleval ei ole. ma ei ütle, et me kõikide pankade kõiki veebilehekülgesid kontrollisime, võib-olla keegi äh, ikkagi paneb üles selle info, aga üldiselt seda ei teata. ja kui mina mm, äh, tarbijana äh, olen otse arvelduskorraga liitunud, siis iga kord, kui ma maksan, siis see vastaspool, kas telekomi või kommunaalteenuste firma, palub maksta ja tema tihtipeale ei tea sellest MIFist sugugi midagi. nii et see ei ole üldine teave. nüüd ärimudelid, mida pangad kasutavad, me teame, et mõned pangad tõepoolest kasutavad ärimudeleid, mis väga on üles ehitatud just MIFidele. ja need on tavaliselt Eh, tarbijapangad, hoiupangad, aga see on erandkord, kus pangad ainult abistavad tarbijat, tavaliselt on need tarbijapangad ja pangad, kes on abiks nii tarbijatele kui ka äriühingutele. nii et eh, väga väike on nende pankade hulk, kes on kuidagi kohandanud oma ärimudelid nendele peidetud äh, vahendustasudele, mida võetakse alati siis, kui mm, tarbija makse teeb. väga kerge on niimoodi raha hankida, aga see on väga väike arv panku, väga väike väikeses hulgas liikmesriikides, kes seda kohaldavad ja me ei arva, et otsearvetuste puhul tulevikus see väike vähemus peaks äh, määrama, milline ärimudel meil kasutusel on ja see on väga ühepoolne ärimudel. ma näen, et proua Vigi ei ole absoluutselt nõus sellega, mis te rääkisite kõneleja räägib äh, ilma mikrofonita. Teil on, teid kritiseeriti, teil on õigus ennast kaitsta. nii et ma annan kõigepealt lühidalt äh, sõna proua Vigiele ja härra Härtsingile, et nad saaks ennast kaitsta. ma ei mõtle nüüd, et ma peaks ennast tingimata kaitsma kuid äh, need, äh, kuid äh, siin on nüüd selge näha, mis olukord praegu valitseb, sest kui me nüüd mõtleme Prantsuse turu peale, mida ma hästi tunnen paremini kui teisi Euroopa turge, siis kakskümmend suuremat krediidipanka moodustavad kaheksakümmend protsenti otsekorraldustest, mis tehakse klientide pangaarvetelt. nii et kui te vaatate äh, suuri pangakontserne, siis äh, on äh, näha olukordi, mis on enam-vähem tasakaalustatud, aga kui nüüd me hakkame detailsemalt vaatama, siis äh, näiteks Credit Agricole, meil on kolmkümmend üheksa kohaliku tasandi panka, mis on autonoomsed. Nende olukorrad on väga erinevad, nende ning kõik, kõikidel neil pankadel äh, Eh, neil peavad täpselt ühe palju, kõik need pangad peavad täpselt ühe palju eh, investeerima ja kui neil ei ole piisavalt krediidivõimelisi kliente, mis eh, suudaks tasakaalustada mitmepoolsete vahendustasude ärakadumist, siis oleks nende olukord väga keeruline vahendustasude ärakadumisel, sest nad peavad investeerima sama palju kui teised. nii et see oleks see esimene punkt ja kui nagu komisjon soovitab, piisab sellest, et, et pank soovitab äh, otsekorraldust kasutada, kui seda nii sobib, siis mina konstanteerin, otsearveldust kasutades mina Prantsusmaal konstateerin seda, et äh, selle asemel, et teha, selle asemel, et ähm, Eh, et eh, ühesõnaga, kui te ei saa võtta otsekorralduse eest raha, siis te võtate seda mingite teiste teenuste eest, nii et põhimõtteliselt eh, need maksete kuhjumine jääb ikkagi alles. nii et äh, küsimus on nüüd selles, kas me pakume eeliseid oma kliendile või teeme või muudame ülekanded kulust, kulukamaks, siis Äh, minul on selle koha pealt äh, kahtlusi. ma olen täiesti nõus äh, uue mudeli väljatöötamisega, kuid samas finantseerijad peavad, kui pangad peavad suutma garanteerida võrdsed teenused kõigile oma klientidele ning samas ta-, teenuste hinnad peavad olema alg-, juba algusest peale teatavad äh, teadmiseks äh, klientidele, et nad saaks äh, tead-, valida tarbijad. elagu läbipaistvus, ütleb proua Lulling ja annab sõna härra Hartsingile. mis puudutab nüüd äh, konkurentsivõime peadirektori poolt öeldud, siis äh, ülekandepõhine maks on parem tarbijatele. seitsmeteistkümnendal novembril eelmisel aastal toimus äh, kuulamine, kus äh, konkurentsivõime peadirektoraat ütles, et meil ei peaks olema ülekandepõhine MIF, vaid meil peaks olema otsekorralduste või otsearveldustel põhinev MIF. me kindlasti ei taha siin kedagi subsideerida ükski avalik amet ei soovi teha tagasimakseid tarbijatele, kui siin mainitud vahendid hakatakse kasutama. ja kolmandaks, üllatav on see, et otsearveldused ähm, MIFis ei olevat läbipaistvad meil äh, peaks olema kaheksa eurosenti äh, makse kohta see hind äh, pärast üleminekut, see on veebileheküljel, nii et see on täiesti läbipaistev. lõpetuseks. parlament peab järele mõtlema, kas meil on tegemist siin tarbijate huvidega, me ei räägi ju siin pankade huvidest. kas on tarbijate huvides olla nii-öelda paremal positsioonil. ja teie vaat-, peate vastama sellele poliitilisele küsimusele, et mis pank mille eest lõppkokkuvõttes maksab? Äh, Te võime nüüd, võite meid usaldada, härra Hätsing me ähm, toimime kõik tarbijate huvides, sest me kõik oleme tarbijad. nii et võite rahulik olla, nüüd ma annan sõna härra Muigile, kes esindab komisjoni, tundub, et äh, nõukogu on tublim, kui teie vähemalt võttes arvestada, mida me siin kuulsime. suur tänu teile, proua eesistuja. ma Äh, mulle tundub, et praegune arutelu näitab selgelt, kui keerulise küsimusega on tegu. me oleme siin kuulnud tarbijate esindajaid, tööstuse esindajaid ning ka tööstust rääki-, tööstuspangade esindaja rääkisid, esindasid ka tarbijate nimel, mis on pisut kummaline ning samuti tarbijad, esindajad rääkisid midagi mis ei äh, olnud, mis oli vastuolus sellega, mida me enne kuulsime, nii et väga raske on siit konkreetseid järeldusi teha. kuid äh, selge on igatahes see, et on äh, konsensuseni jõutud selle üle, et on vaja, on vaja panna paika selge kuupäev selleks, millal sepale üleminek toimub. see on väga hea, et selline kokkulepe on olemas. selge on see, et meil on vaja selgeid reegleid, meil on vaja selget tähtaega, mis, mis peab olema ambitsioonikas ja meil on vaja selles osas konsensuseni jõuda. kas meil on vaja nüüd ühte tähtaega või kahte tähtaega, siis äh, selles ongi küsimus äh, põhimõtteliselt äh, kogu arutelu käibki selle üle, et meil on vaja paika panna selged kuupäevad meie komisjonis arvame nii, et äh, sebale üleminek äh, on äh, on midagi enamat kui lihtsalt pangatoodet, teatud pangatoodetele üleminekut, on meil vaja ambitsioonikat lähenemist, et kõik tarbijad, eriti puudutab see ta ja, ja eriti puudutab see valitsus, riikide valitsusi saaks eh, võimalikult kiiresti kõik ära tehtud, et üleminek saaks eh, ladusalt toimuda. kui meil on vaja panna, eh, meil on vaja selget tähtaega, siis võib see tähendada seda, et meil on vaja seda, et me kutsume üles võimalikult paljusid tarbijaid, et et nad eh, eh, otsearvelduste puhul sepale üle läheks. nüüd küsimus on informatsioonis ja teavitamises. selge on see, et kui me soovime eh, üleminekut, olgu see siis kohustuslik või vabatahtlik, siis mõningates liikmesriikides on esmatähtis, et toimuks tõhus teavitusprotsess. me teame, et üleminek sebale on toimunud e, palju lihtsamalt neis riikides, kus teavituskampaania on olnud tõhus nii ettevõtete kui pankade pool. E, ning seal on kõik kasutajad ja tarbijad olnud kaasatud seba sisseviimisele riiklikul tasandil ning e, need liikmesriigid, mis Äh, on vastumeelsust väljendanud, ei ole teinud piisavalt teavitustööd ja nende tarbijad ei ole olukorrast lõpuni teadlikud. ma ei hakka väga pikalt sellele küsimusele äh, keskenduma, kuid ma tahtsin öelda veel paar sõna SEPA kohta, mille töötas välja ju komisjon Euroopa Keskpangaga. nimelt äh, SEPA nõukogu on strateegiline suuniseid andev äh, organisatsioon, mis äh, äh, kaasab ennast erinevaid asjast huvitatud osapooli, ettevõtteid, tarbijaid ning võimu esindajaid meie jaoks väga tehniliste Ehm, aspektidega tegelemine ei ole nende mm, pärusmaa. me ei tohiks hakkama tehniliste normatiivide eh, paikapanemist nüüd eh, nende poolt, sest nemad ei ole need eksperdid, kes sellega tegelema peaksid. selles, eh, nemad ei ole need, kes peaks pankadele või komisjonile nõu andma tehniliste standardite kasutusele võtmise kohta nüüd, mis puudutab eh, komisjoni eh, delegeeritud eh, juhtimist, siis meie, siis puudutab see tehnilisi aspekte, mis on ära toodud lisades nende osas, mis on olulised ja need osad, mis on väheolulised, see puudutab tehnilise eh, normatiive ja eh, see eh, on oluline teatud paindlikkus säilitada, mis aitaks pankadel oma reegleid kaasajastada ja võib-olla see võib tähendada ka seda, et äh, määruse lisad tuleb ümber teha. ei saa loomulikult eitada, et äh, see määrus äh, sai inspiratsiooni nendest reeglidest, mille pangandussektor välja töötas euroopalise makse puhul, mis puudutab siis nii ülekannet kui ähm, otsearveldust ja äh, äh, praegusel hetkel peab ütlema seda, et otsearveldus piiriüleselt ei ole võimalik ning äh, see tähendab seda, et teatud piiratud juhtumite puhul on vaja sätteid selleks, et välja töötada sellised Eh, punktid, mis aitaks suurendada tarbijate usaldust selle projekti vastu ning eh, ma ei eh, taha hakata mitmepoolseid vahendamistasusid arutama siin, ma tahtsin öelda vaid seda, et seitsmekümnende protsendi ülekannete siin räägiti seitsmekümnest protsendist, tegelikult on tegu kolmekümne protsendi Ehm, ülekannet, aga ning need nelikümmend äh, protsenti ehm, eh, eh, puudutab eh, ja Saksamaal ei ole olemas äh, ülekande maksustamist, vaid äh, keeldutud ülekande maksutamine, maksustamist on olemas kuid ma sooviksin öelda, et äh, positiivne on siiski see, et väga suurel määral ollakse ühel meelel vajaduse üle selle, selle määruse järgi ning soovitakse, äh, et üleminek toimuks võimalikult kiiresti. suur tänu teile, võttes arvusse, et tegu on väga keerulise küsimusega ja seda arvesse võttes on meie äh, tänane kuulamine olnud väga rikastav, väga huvitav ning äh, see aitab kindlasti raportööril ka äh, hea raporti koostada. suur tänu kõigi osa, suur tänu kõigile osavõtjatele ja ekspertidele ning me lähme nüüd kohe. suur tänu, head õhtut teile ja me lähme nüüd kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, see on punkt number neli, härra Sanchez Presedo, mis äh, puudutab siis, mis puudutab äh, eluasemelaenusid. Si vous pouvez sortir en sortir. ma paluksin, et äh, äh, kui te, et te läheksite võimalikult vaikselt saalist. Euh, nii, daamid ja härrad. ma paluksin, et peaks olema siiski võimalik äh, vaikselt välja minna, me saaks siis oma koosolekuga edasi teha, see peaks olema võimalik Il n'y a, y a pas de... Il y a, y a juste monsieur... Alors, il y a Pellegrone. Là-bas, il y a M. Stax qui est, ah, Stax qui est là. Et Gigold, Gigold qui est là. Aussi, et M. Chuntis. Oui, oui. Aussi, il est derrière. Bon, euh... nii, kallid kolleegid, ma annan nüüd sõna raportöörile. on ka neli variraportööri, kes on kõik siin kohal, nii et meil on võimalik selline tore arutelu maha pidada suur tänu teile, proua eesistuja. ma eh, alustan oma esimärgset sõnavõttu, et eh, esmakordselt eh, arutada seda õigusloomelist ettepanekut ning ma räägin siin kolmel põhilisel teemal. kõigepealt esma-, ettevalmistavad tööd, millega on tegeletud sellest hetkest peale kui mind raportööriks nimetati ja sellega on tegeletud juba lending ja borrowing mm, raportist alates, teiseks eh, on tegu valdkonnaga, mis on väga lai ja kolmandaks eh, ma sooviksin täpsustada oma arvamust selle kohta, milliseid suuniseid me peaks eh, andma sellele komisjoni äh, Ehm, õigusloomisele, loomulisele ettepanekule. kõigepealt ma sooviksin tänada hea koostööst eest sekretariaati, samuti meie kaastöötajaid, praegu vähemalt ehm, ettevalmistavas ehm, faasis on meie koostöö väga tubli olnud, oleme üritanud oma tööd võimalikult hästi organiseerida, korraldasime ka seminari, mis puudutas vastutustundlikku laenu andmist, on toimunud töö mm, alased koosolekud komisjoniga kogu detsembrikuu vältel ja samuti ka jaanuari alguses, kümnendal, üheteistkümnendal jaanuaril toimus kohtumine volinik Barnieriga, kus me rääkisime väga põhjalikult äh, erinevatel teemadel, mis täna siin samuti äh, kõne alla tulevad. Äh, toimusid vähemalt kaks tosinat koosolekut erinevate asjast huvitatud osapooletega ning ma sain andmeid kõikidest osapooltelt, kes minuga kontakti astusid olen valmis neid andmeid ka teiega jagama. me valmistame ette praegu eh, programmi eh, eh, selle keerulise arutelu läbiviimiseks ning ma pean ütlema, et praegusel hetkel on raporti mustand juba üsnagi kaugele jõudnud omadega ja me oleme mm, samuti konkurentsi seisukohast seda asja uurinud, selles osas on koostatud Äh, uurimus, mis peaks olema teile samuti kättesaadav, see oleks kasulik muudatusettepanekute esitamisel ning ma loodan, et me jõuame äh, parlamendis äh, efektiivse kompromissini. nagu te teate, mina olin selle, see raporti raportöör, mis puudutas vastutustundlike vastutustundlikku laenu andmist ja laenu võtmist ning praegusel hetkel õigusloomeline initsiatiiv, millest me räägime, on seotud ähm, krediidilepingutega, mis äh, on seotud äh, kodulaenudega. nii äh, tundub, et need kaks teemat langevad kokku ja peab ütlema, et vastutustundlik laenu andmine sai ähm, suure hoobi derivaatide, laenude derivaatide turul toimunud kriisiga ning see pani laenu andmisega suure tähelepanu alla. kui tegelikult see finantskriis on midagi enamat kui ainult äh, laenuturuga seotud kriis, seda näitavad väga paljud erinevad uurimused, mis, äh, mis äh, toimunud on. näiteks Tareli, Tarefi raport näitasid kahte aspekti, mis on seotud kriisiga, ühest küljest finantssektori eh, kiire kasv, eriti eh, erut-, eh, eriti hulgi finants, hulgisektori kiire kasv meil toimus sel nädalal kohtumine kriisikomisjonis ning ning äh, selle komisjoni äh, esimees esitas omapoolsed järeldused kriisi kohta Ameerika Ühendriikides ning ta ütles, et liigne laenu võtmine on väga paljuski finantskriisi äh, käivitajaks. ning see tähendab muidugi seda, et see ei piirdu ainult laenuturgu. me arutame praegusel hetkel majandusjuhtimispaketti, mis puudutab eralaenusid kahes aspektis, kõigepealt siis ähm, äh, stabiilsus ja arengupakti areng, mis äh, puudutab siis äh, eralaenumäära hindamist ja teiseks arutame, kas erasektori ähm, võlakoormat kui olulist faktorit nii et eh, era, eh, erasektori võlakoorma osas meil puudub eh, võimalus hinnata tegelikult seda, kui suure võlakoormaga tegelikult on, meil puuduvad võimalused tegelikult kontrollida seda võlakoormat ja jätkusuutlikku majandusarengut sellega seoses. oktoobris toimus kriisikomisjoni, anti kriisikomisjoni poolt välja esimene raport selle kohta, et äh, kriisi äh, esmane äh, mõju oli just nimelt, oli just nimelt liigne laenu võtmine, liigse laenukoorma alla, liigse laenukoorma tekkimine ning see puudutab jae turgu samuti. riik, mida ma väga hästi tunnen, ehk siis Hispaania oleks hea näide. ehk siis e, Hispaanias eh, eh, maksujõuetus eh, on kaks protsenti ja üld ja, ja seda siis jaesektoris, üldsektoris on see viis protsenti nii et mida see kõik kokku tähendab siis, see tähendab seda, et põhilised probleemid ei ole tegelikult seotud äh, äh, ei ole seotud jaesektoriga, vaid äh, põhiline probleem on seotud teiste sektoritega, mida ei kata praegune õigusloomeline ettepanek, mida me arutame. Baseli komitee kahe tuhande üheksandal aastal juba andis välja avalduse raporti eh, võlgades institutsioonide kohta ning ÜRO-s on arutusel juba kahe tuhande üheksandast aastast eh, erinevad mm, raportid, mis puuduvad, toodavad suveräänset võlg, riigivõlga. kuid suveräänse riigi eh, võla puhul muidugi on tegelikult, riigivõlg on tegelikult seotud majandusjuhtimisega, kuid Eh, praegusel hetkel me tegeleme siiski hüpoteekidega ja praegusel hetkel võib öelda seda, et eh, seadused, mis puudutavad eh, erasektori võlakoormat ja hüpoteeklaenusid selles osas on vajakajäämisi õigusloomelisest seisukohast vaadates. härra Barnier ütles, et meie me peaks tegelema pisut laiema öö, probleemide öö, Äh, laiema probleemistikuga kui lihtsalt, äh, kui lihtsalt äh, hüpoteeklaenude jaeturg. härra Barnieri ole, oleme öelnud, et hüpoteek, et igasugused initsiatiivid, mis puudutavad äh, hüpoteeklaenusid on väga oluline osa finantsteenustest, see peaks olema esimene samm probleemide lahendamiseks ning sellega seoses koos komisjoni presidendiga eh, saatsime me uue, meie komisjoni presidendiga saatsime Barniele uue kirja, kus me ütlesime, et tõesti tegu peaks olema esimese eh, sammuga selleks, et välja töötada ühtne Euroopa poliitika, lahendamaks eh, probleemid, mille on tekitanud laenude andmise äh, halbade laenude andmine, mis tuleks, mida tuleks kindlasti piirata, et ära hoida tulevased äh, finantskriisid, samuti ma räägin vajadusest äh, lahendada probleem, mis on seotud äh, liigse võlakoormaga, eriti puudutab see institutsioone, millel on väga suured võlad. oluline on öelda seda, et see initsiatiiv ei kata vastutust, mis on seotud äh, lending and borrowing küsimustega. see tuleks kõigepealt selgelt välja öelda. olgu, kuidas on, äh, nagu ma ütlesin, äh, hüpoteekturu reguleerimine on väga oluline, kuuskümmend kaheksa protsenti kodanikest on omanikud ja nad on omanikud tänu Eh, tänu laenule ja eh, see tähendab seda, et per capita um, võlakoorem kaksteist tuhat eurot, see tähendab, see on, see on väga suur eh, raha, et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas sellele küsimusele läheneda, kuidas seda reguleerida. mina sooviksin välja tuua kolm põhimõtet ning viis laiapõhjalist suunist kolm eh, põhimõtet, mis oleks siis järgmised. meie leiame, et eh, meil ei ole vaja eh, toodete reguleerimist. meie leiame, et Euroopa finantssüsteemi tuleb tugevdada, tuleb eripärasid ja innovatsiooni äh, respekteerida, me leiame, et ei ole ühte ainsat võimalust kõikide probleemide lahendamiseks. sellega seoses äh, peab meie äh, suund äh, olema seenatud sellele, et et tooted oleks võimalikult ühtlased. teiseks, me ei kavatse muuta õiguslikke põhimõtteid või reegleid, mis esinevad liikmesriikides, need Ehm, eh, olemasolevad reeglid eh, sõltuvad sellest, millised on kohaliku turu eripärad ja me ei pea hakkama neid eh, muutma. Need ei, selle ei aita meid Euroopa üleste probleemide lahendamiseks, me peame identifitseerima probleeme, mitte neid juurde tekitama ja seda eriti liikmesriikide õigussüsteemidele, me peame respekteerima liikmesriikide õiguslikke juriidilisi traditsioone ja põhimõtteid ning eh, kolmas põhimõte oleks see, et me peaksime raamistiku tekitama selles osas, kuidas me toimima peaksime. meie ei ürita teha midagi eh, sellist, mis meenutaks meile business as usual eh, tegevust kuid samas me ei tohi selga keerata Euroopa agiile eh, krediidiküsimustes, meie leiame, et nii palju kui vähegi võimalik on, tuleb üritada anda adekvaatne ja progressiivne vastus eh, tekkinud probleemidele ja võtta arvesse ka seda, mis seni tehtud on. praegused eh, kriteeriumid ja põhimõtted ma nüüd välja ütlesin, kuid millised peaks olema meie suunised kodulaenude osas. nii et ma tooksin nüüd välja need viis äh, suunist ja ma selgitaksin ka seda, millised äh, teemad peaksid äh, olema need, mis meie tähelepanu eriti peaks pälvima kõigepealt. ma leian, et äh, kahe tuhande seitsmendal aastal välja antud valge raamat räägiti konkurentsivõimeliste turgude tekkimisest. seitsmekümnendate aastate ühisturu eesmärgiks eh, oli, ehm, eh, oli eh, tegevusvabaduse garanteerimine. kaheksakümnendal, kaheksakümnendatel üritati saavutada seda, et toimuks, olemas, oleks olemas harmoneeritud reeglid, enam-vähem harmoneeritud reeglid, et ei tekiks huvide konflikte üritati leida võimalust, mis aitaks adekvaatselt toimida ning pärast seda, kui euro kasutusele võeti, üritati eh, teha kõik selleks, et kapital liiguks ilma probleemideta sujuvalt ja et ühisturg eh, toimiks. kuid strateegia, selline strateegia vastab majandusloogikale, see tähendab seda, et efektiivse tegevusega luua väärtuseid ja niimoodi arendada Euroopa majandust nii et äh, minu meelest see esimene suunis äh, on äh, väga hea ja me peaksime seda tõhustama. teiseks, ma lugesin tähelepanelikult Turneri raportit, mis koostati Suurbritannias ning tema uuris seda, millised peaks olema, milline regulatsioon peaks tekkima hüpoteeklaenude turul. ning ma ütlesin, et kõik, nad ütles, et kõigepealt äh, et peaks kaitsma tarbijaid hoolimatu äh, laenu võtmise ja andmise eest. teiseks äh, äh, peaks hoiatama panku hooletu laenu andmise vastu. teis-, kolmandaks tuleks ära hoida selliseid radikaalseid erinevusi tsükli tippude ja mm, Ehm, ähm, languste vahel oleks võimalik, et äh, areng oleks võimalikult ühtlane, et üles-alla liikumist oleks võimalikult vähe. Ehm, me e, peame, e, see tähendab seda, et me pea-, kõikvõttes tugevdame Euroopa majandust, me peame instituut, finantsinstitutsioone tugevdama see on üks meie põhilisi eesmärke, mida ei tohiks äh, kõrvale jätta, ei äh, tohi ka tekitada sellist finantsmulje, mille taga, mille lõhkemise tagajärjed on nii traagilised nagu need, mida me juba näinud oleme, me peame äh, selge, selgelt välja näitama, et selliseid kriise, mis toimus, selline kriis, nagu meil toimus hiljuti, tuleb ära hoida minu jaoks on veel üks oluline aspekt. Eh, kõigepealt ma rääkisin valgest raamatust, teiseks ma rääkisin nüüd Töneri raportiks, kolmandaks ma rääkisin G kahekümne kokkuvõtetest. siin eh, räägiti reguleerimise ja juhtimisvigade ärahoidmisest, kuid eh, siin on veel üks aspekt, mis on oluline, nimelt suurem läbipaistvus ning suurem paindlikkus paindlikkus tähendab minu meelest seda, et me teeme eh, tegelikult kõik selleks, et, eh, et me perekondade, kodanike ja ettevõtete vajadusi suudame täita. see tähendab seda, et, et siin on väga palju erinevaid teemasid äh, Ehm, mida tuleks arutada, kui me soovime endale võet-, G kahekümne raames võetud kohustusi täita. nüüd on veel neljas punkt, millest äh, minu meelest tuleks samuti äh, rääkida ja sisse viia, mida, mida ei ole piisavalt esile tõstetud ehm, ja ette, mille osas ettepanekud puuduvad, äh, see puudutab nimelt seda, et äh, Eh, reform tuleks eh, tasakaalu viia euroopalise ülevaate eh, organisatsiooniga ja samuti tuleb arvesse võtta ka toim- tehtud reformi te suunda. me peame mõtlema selle peale, kuidas see süsteem toimib, kuidas seda suudab lahendada tekkinud probleeme, kuidas ära hoida ohtlike laenuste andmist, kuidas koostööd teha erasektori ja riigi vahel selleks, et eh, Euroopaline, üle-euroopaline süsteem tugevamaks muutuks. teekoop peab olema järk-järgulise protsessiga. me ei saa lahti öelda sellest, mis tehtud on minevikus ei saa teha nagu see kangur, kes eh, päeval kudus ja õhtul harutas. ning äh, minu meelest on veel üks oluline eh, aspekt, mis see kõik eelnev kokku võtab, nimelt me peame usaldama Euroopa laenuturgusid ning meie reform peab selgelt välja ütlema, et eh, Euroopa eh, laenuturud on tugevad, toimivad, nad on usaldusväärsed meie kodanike jaoks, ka investorite jaoks kes leiavad, et Euroopa võib olla tõeline võimaluste allikas. Euroopa peab tugevdama eh, globaalset eh, finantssüsteemi. minu meelest on eh, nüüd see kõik, kõik need viis aspekti. ja ma olen valmis detailsemalt selgitama neid teemasid, mida oleks minu meelest mõistlik analüüsida selleks, et et me oma eesmärgid suudaks täita. suur tänu, härra raportöör! Te olite väga selgesõnaline, meil on ka nüüd neli variraportööri, kes siin kohal on. me hääletame kell pool kuus. kui me soovime kõigile sõna anda, siis ma paluksin, et te eh, ei, ei räägiks väga pikalt, ma annan sõna, sõna härra Palunele ja teistele, palun, teil on sõna. tänan, eesistuja ma kuulasin äh, huviga kolleeg Sanchez Presedot, me oleme ka varem kohtunud ja sel teemal äh, mõtteid vahetanud ja meil on olnud väga hea koostöö. ma usun, et me saame koostööd jätkata ja koostada koos resolutsiooni, mida kõik toetavad toetan seda ühisdokumenti, mis on koostatud koos äh, härra Sanchez Presedoga. toetan seda dokumenti, kuna see sisaldab väga olulist lõiku. seal on öeldud, et äh, maksevõimetus on tihtipeale seotud teatavate kinnisvarafondidega selle kohta on olemas ka ettepanek. väga oluline on see, et me võtaksime vastu otsuse, millega kõik saaksid nõus olla. kriisi üheks põhjuseks oli loomulikult kinnisvaramull. tegemist ei olnud äh, tarbijate maksevõimetusega see ei toonud kriisi kaasa, vastupidi, ei tohi ära unustada seda, et äh, kriis algas USA-s ja meie tundsime selle järelmõjusid. kui me tahame edendada tarbijakaitset ja kui me soovime läbipaistvust sisseviidavate menetluste osas, siis äh, see oleks tõesti lahendus, mille poolt ma saaksin hääletada, me peame vastu tulema ka tarbijate ootustele. määrus on väga oluline, aga meil on endiselt äh, vabaturg ja seda ei soovi me ohustada. me ei saa reguleerida iga detaili kõik äh, sõltub äh, üksikute äh, isikute eetilistest ettekujutustest ka ja me ei tohi liialt kärpida pankade tegevusvõimalust selleks, et tõsta kaitstuse taset. hea on see, kui määruses on äh, tarbijate huvid esiplaanil. ja mis puudutab fonde, siis tuleb paika panna kõige paremad tingimused niimoodi, et äh, tarbijatele ja krediidiasutustele oleks tagatud kõige suurem võimalik läbipaistvus. väga oluline on arendada edasi olemasolevaid kontseptsioone. mõningaid aspekte on ka kritiseeritud, nagu te teate. ja kindlasti meil tuleb äh, raportööri ja variraportööridega omavahel kokkuleppele jõuda tuleb äh, identifitseerida need kohad, äh, kus on probleemid ja need lahendada. kui me nüüd töötame välja määrust liikmesriikidele, siis tuleb arvestada ka sellega, mida ütles Euroopa Komisjon või siis on teine lahendus see, et me harmoneerime kõik Euroopa Liidus. praegu on liikmesriikidel päris suur mänguruum ja kui me niimoodi edasi liigume, siis äh, need asjad, mida härra Sanchez Presedo välja pakkus, ei teostu. olgugi, et me põhimõtteliselt toetame seda eesmärki, mida ta välja pakkus, see on täiesti äh, vajalik ja me saime piisavaid äh, selgitusi. ja austatud kolleeg Sanchez Presedo. info edastamine peab olema välja kujundatud isikupõhiselt, see on väga hea. aga kuidas seda teostada, meil tuleb sisse viia teatavad reeglid. ja mis puudutab äh, krediitide mõttekust, siis selle üle tuleb ka järele mõelda kõik ei äh, sõltu ju äh, laenuvõtjast, äh, palju sõltub ka kinnisvara väärtusest ja kasutada olevatest summadest. meil on üldine probleemistik, mis on seotud äh, hüpoteekidega, see puudutab eriti just noori inimesi, kellel on äh, paindlikud töökohad ja vanemad inimesed peaksid saama toetada noori omapoolsete garantiidega. artikkel kaheksa on väga tehniline, arutelusid sel teemal tuleks veel jätkata. kui me jätame asjad valitsuse otsustada, siis äh, kuidas me saame harmoneerimist nõuda, meil on pangandussüsteem ja igalühel pangas on oma filosoofia. osad lähtuvad äh, säästupõhimõttest ja teised pangad äh, omavad teisi põhimõtteid. nii et me peaksime kindlasti kokku saama, et süveneda nendesse mainitud küsimustesse. ma olen veendunud, et leiame head lahendused, mis on kõigil vastuvõetavad. Äh, dank u wel, voorzitter. Uh, het is natuurlijk een interessante suur tänu. loomulikult tegemist on väga huvitava aruteluga. kui me tahame vaadata, kust see kriis alguse sai, mis olid selle põhjused ja nüüd me üritame äh, määruse teksti koostada mõnedel liikmesriigid on võib-olla probleemidega silmitsi, kui tegemist on üksikute hüpoteeklaenudega ning eh, hüpoteekvara kriisi ajal kaotas oma väärtuses ja eh, ennekõike oli probleem hüpoteeklaenudega ikkagi USA-s ja mitte Euroopas, ehkki see mõjutas osati ka Euroopat. aga see ei tähenda seda, et me ei peaks selle teemaga tegelema, et me ei peaks sellele teemale tähelepanu pöörama. komisjon on oma ettepaneku teinud ning väga hea oleks, kui siseturul loodaks kord majja ka selle laenuliigiga. meil on mitmeid algatusi teistes valdkondades juba olnud ja komisjon teeb omalt poolt ettepanekuid. teisteski valdkondades on direktiive, mis külgnevad selle teemaga, tähtis on, et meil ei tekiks kattumist. ennekõike on vaja ette näha paindlikkus meie lähenemisviisis. ei saa ju kuidagimoodi pidurdada innovatsiooni. tähtis on tagada läbipaistvus mitte ainult eh, laenuandjale, vaid ka laenuvõtjale tähtis on, et kes laenu võtab, ka teab, millega ta ennast seob. peavad olema paigas kvaliteedikriteeriumid kõikide tehinguosaliste jaoks. ning tähtis ka on ka, et meie süsteemid oleksid võrreldavad, et tarbija saaks väga hõlpsasti erinevaid pakkumisi võrrelda ja tähtis on, et ta teaks äh, ka pakkumistest, mis on väljaspool tema koduriiki. nii nad saavad äh, kindlustunde otsuste langetamisel. ning võib-olla on meil vaja mingit küsimustikku äh, makse võimelisuse kohta, krediidivõimelisuse kohta ja selle krediidivõimelisuse hindamine on esimene ja kõige tähtsam kriteerium, aga see ei ole kindlasti ainus kriteerium. sest vastasel korral me paneksime kahtluse alla nende inimeste oskused, kes laenusid välja annavad. tähtis on, et uks jääks avatuks Eh, nendele inimestele, kes tegelevad selles valdkonnas ja tegelevad just ehm, laenu andmise kvaliteedi poolega, krediidivõimelisuse kvaliteedi hindamisega. aga tähtis on, et meil tulemuseks ei sünniks määrus, mis muudab laenu võtmise liiga keerukaks, sest sellisel juhul krediitide hulk väheneks ning oleks raske krediiti laenu võtta eriti kui noored tahavad laenu võtta, siis on nad raskuste ees, praegune olukord ei ole neile soodus. Äh, aga noortel ju on vaja laenu, et oma elu alustada, samas laenuandjad ei äh, taha riske võtta ja nad ei tohigi riske võtta praeguste äh, eeskirjade kohaselt aga niimoodi jääb turg soiku. kui riske ei võeta, siis turg, mis on riskidest vaba, ei saa kuidagi edasi areneda. härra Kiigult. ja, Frau Präsidentin, liebe kolleegid. ma tänan, proua esimees, kallid kolleegid me tervitame seda direktiivi, eh, mis puudutab hüpoteekkrediite. meil on juba ju tarbijakrediitide direktiiv ja hüpoteekide jaoks meil ei ole eh, direktiivi, aga kui me vaatame, mis selles valdkonnas toimub, eh, siis just siin selles hüpoteeklaenude vallas oli kriis kõige tugevam ja sealt ta alguse saigi ning samas mm, tähtis on hea seista selle eest, et meie üldised eesmärgid ühelt poolt saaksid saavutada, teiselt poolt oleks üksikisikute eh, huvid kaitstud. Eh, need erinevad intressimäärad, mida ühesuguste laenude puhul rakendatakse, võib tekitada suuri makromajanduslikke probleeme kui äh, võetakse hüpoteeklaenu ja pärast äh, olukord halveneb, äh, siis võib asi tõesti hulluks minna, aga samas inimestel peab olema juurdepääs sellistele hüpoteeklaenudele, me ei tohi seda kuidagimoodi piirata. inimestel peab olema võimalik laenu võtta. aga samas peavad olema ka maksimaalselt kaitstud, nii et tarbijatel peab olema juurdepääs headele laenudele ning need ei tohi sattuda kiusatuse halba laenu teha nüüd rääkides äh, reklaamimisest, siin peavad olema ühised normid ja standardid, ma tahaks kaugemale minna, kui on äh, äh, kirjas artiklis kaheksa. nimelt, kui tegemist on muutuvate, varieeruvate mä-, intressidega, määradega, siis tuleb läbi mängida erinevad intressimäärade stsenaariumid tarbijate jaoks, et nad teaksid, mis juhtub siis, kui intressid hakkavad laenult tõusma. nüüd lepingueelne informatsioon, mis on kirjas artiklis üheksa, on üks valdkond, kus komisjon on väga ettevaatlikult talitanud. aga me peame minema kaugemale oma reguleerimisega selles valdkonnas, kõigil peab olema juurdepääs informatsioonile, mida laenuandja peab andma. ja siis, kui laen võetakse ja mis juhtub siis, kui tegemist on muutuva intressimääraga laenudega. ka selle kohta tuleb anda informatsiooni, informatsioon peab hõlmama erinevaid stsenaariume, mis võivad tekkida. ja see kõik informatsioon tuleb anda veel enne, kui leping sõlmitakse. nüüd laenuvõtjad eh, peavad saama Eh, kaaluda erinevaid eh, laenupakkumisi, et neid omavahel võrrelda, aga hetkel see küll niisama lihtne ei ole. ja kui me räägime nüüd seda eh, krediidikulukuse aastamäärast, siis erinevate intressimäärade puhul tuleb need ära näidata väga läbipaistvalt ja kirja panna väga läbipaistvalt, sest vastasel korral võib tarbijal tekkida vale ettekujutus nendest intressimääradest, mida võidakse kohaldada talle. ja tähtis on ka see, et kui intressimäärad tõusevad ja nad ei saa mõnedes liikmesriikides lõputult tõusta, sest piir on ette pandud, siis ka selle kohta peaks rohkem informatsiooni jagama pikaajalised laenulepingud on väga olulised äh, süsteemide stabiilsuse seisukohalt. mingil juhul ei tohiks me jätta halvemasse seisu pikaajalisi laene võrreldes lühiajaliste laenudega, me peaksime tegelikult pikaajalisi hoopiski eelistama. oluline on äh, piirata selliseid äh, krediidi andmise kõrghetki ja sellejärgset kokkukukkumist. tahaksin rääkida sellest, mis juhtub siis, kui antakse laenud ilma, et oleks piisavalt äh, tagatist. tihtipeale sunnitakse tarbija niimoodi võlakoormasse ja seda tuleks vältida tulevikus. meil on palju tarbijaid, kes on liialt äh, laenu võtnud ja neid inimesi ei tohi üksinda jätta, kui nad ei suuda enam oma laene teenindada. lõpetuseks veel üks küsimus. paljudes liikmesriikides anti laene välisvaluutades ja tihtipeale siis tõusid äh, kulud oma valuutas. meil tuleb igal juhul vältida seda, et äh, järjest enam tarbijaid muutub äh, maksevõimetuks. me peame tagama majandusstabiilsuse ja ka tarbijate huvide kaitse. jään ära ootama koostööd raportööri ja variraportööridega ja loodetavasti me teeme midagi head Euroopa siseturu ja tarbijakaitse jaoks ja nüüd äh, härra Šuntis ja siis äh, lõpetame tänase arutelu, see on esimene arvamuste vahetus ja ma tahaksin pärast seda hääletuse juurde jõuda. tänan, esinejana. ma tahaksin kohe alguses öelda, et äh, raportöör äh, pidas äh, hea suulise ettekande, ta tegi head koostööd variraportööridega ning äh, tema poolt on väga hea algatus see kiri, mille ta härra Barrosole saatis. mul on jäänud mulje, et ta tunneb seda valdkonda hästi. me peaksime kindlasti olema selles küsimuses äh, detailidesse äh, laskuvad. komisjoni ettepanek selles küsimuses on olnud aga piirava mahuga. meetmed, mida on välja pakutud, on olnud äh, pealiskaudsed. meie peaksime igal juhul olema julgemad. me peame küsimustega süviti minema finantssüsteemi ja pankade roll on loomulikult äh, väga oluline küsimus. kui on tegemist äh, sellise tähtsa teemaga ühiskonna jaoks, siis me ei saa lähtuda spekulatsioonidest. ja lühidalt, et mitte liiga palju aega võtta, tahaksin ma veel öelda, et äh, Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis on koostatud mitmeid olulisi raporteid, mis on näidanud, et meil on selline õhku täis puhutud finantssektor ja see on selles suunas arenenud äh, viimastel aastatel, alguses see nii ei olnud. me ei suuda tihtipeale säi-, täita sotsiaalse riigi kohustusi ja inimesed satuvad äh, tihtipeale suure surve alla laenude tõttu. levinud on kõikvõimalikud äh, spekulatsioonid ja kasuahnus. kõik see toob endaga kaasa suuri riske. üritati luua uusi innovatiivseid tooteid ja see tõigi endaga kaasa kogu selle mulli ja kriisi pakuti innovatiivseid tooteid pakuti äh, laene ja siis see kõik äh, kukkus äh, kokku ja riik peab päästma pangad. mina olen arvamusel, et meil peaks olema hea pangandussektori järelevalve, meil peaks olema hea resolutsioon, aga sellest ei piisa. ma ei tea, palju praegu aega on, aga eks me hiljem tuleme selle küsimuse juurde tagasi igal juhul meil tuleks institutsionaalsel tasandil viia sisse laenu vahendaja roll, see nüüd on siin välja pakutud, aga see ei olegi niivõrd äh, ohutuses, see toob ikkagi ka endaga kaasa mitmesuguseid ohte praegu on siin saal juba väga raudu, aga ma loodan, et tulevikus me saame veel asjaosalistega sel teemal rääkida. jah, tõepoolest äh, paljud kolleegid on kohale tulnud selleks, et hääletada ja proua esinejana on kah siin, kuid äh, tähtaeg on kahekümne neljas mai, muudatusettepanekute esitamiseks on üheksas juuni ning neljandal juulil me arutame muudatusettepanekuid ja kaheteistkümnendal juulil arutame seda Eh, hääletame seda komisjonis ja eh, oktoobris eh, täiskogul. No, I know, I know. Just with me. So. Oh, the seat's nice and warm. <laughs> In the hot seat.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 niisiis, palun kõik, pange kaardid masinasse ja me testime äh, hääletust ja need, kes ära lähevad, palun tehke seda vaikselt ja need, kes sisse tulevad, tulgu ka vaikselt. loodetavasti kõigil on ka hääletusnimekirjad olemas, nii et hääletus algas, kõigepealt testime, testhääletus. kui te olete rõõmsad, siis vajutage jah meil on kolmkümmend kolm saadikut, kes on kaardid, nüüd kolmkümmend kuus juba on masinasse pandud, kolmkümmend seitse, kas veel lisandub? kolmkümmend seitse, kas lisandub keegi kolmkümmend üheksa? arv kasvab. kolmkümmend üheksa saadikut on kohal, nelikümmend aga kolmkümmend kuus vajutasid nupule ainult, palun vajutage nupule ka, ükskõik millisele siis. kolmkümmend üheksa on seda teinud, aga üks veel, palun. Werner on puudu, loodetavasti ta ikkagi tuleb mingil hetkel tagasi, nii et tänan teid nii, kolmkümmend kolmteist on õnnelikud ja rõõmsad, viis ei tea, üks on õnnetu. nii et alustame nüüd. raportiga oli Schmidtilt ja see puudutab investorite kompenseerimise kavasid, kompromiss F. proua Pervanš. Who wishes to go first? Eh, kes raportööridest esimesena tahab? Pervanš. tänan. sooviksin öelda hääletusnimekirja kohta, et eh, me peaksime paluma, et muudamad ettepanek, muudatusettepanekud seitsekümmend kuus ja ja veel üks eh, võetakse tagasi Eh, need puudutavad eh, muudatusettepanekuid, eh, mille esitas härra Šalva. minu meelest on siin tegu kerge silmakirjalikkusega selle kohta, kuidas need muudatusettepanekud esitati, sellepärast et meie palvel neid ei võetud küll tagasi, kuid ühesõnaga, need esitati nii-öelda autonoomselt, sõltumatult raportööri muudatusettepanekutest kui te vaatate hääletusnimekirju, siis raportööri muudatusettepanekud, mis on ühesugused, need oleks pidanud esimesena esitama. Eh, enam, vaadake muudatusettepanekut sada kuuskümmend või kuuskümmend kolm, seal on mm, raportööri muudatusettepanekud eh, teiste muudatusettepanekute järel, nii et ma paluksin, et Rahvapartei need muudatusettepanekud tagasi võtaks või vähemalt, et eh, e te hääletusjärjekorda vahetaks ära, esimeseks tuleb panna raportööri muudatusettepanekud ehm, ja see puudutab siis muudatusettepanekut seitsekümmend kuus ja sada kuuskümmend kolm. Uh, I'll now take the rap- nii, kui raportöör tahab sõna või tahate enne ära kuulata kolleegi? Äh, tänan, esineja. me ei võta muudatusettepanekuid tagasi, sellepärast et on äh, tegemist äh, identsete muudatusettepanekutega ja minu arvates on siin tegemist äh, siin äh, tõesti segase olukorraga, mis nüüd on tekkinud, aga muudatusettepanekud jäävad alles. Ole. Olle, nüüd sulle sõna. ma tänan, proua esimees, mina tahan tänada tegelikult kõiki variraportööre väga tubli ja korraliku töö eest. ja ma arvan, et me oleme üsna hea kompromissideni jõudnud. aga loomulikult seda põhjusel, et meie arvates peaks ikkagi tegemist olema esimese lugemisega ja äh, ungarlased, kõik need kolm dossieed, äh, hoiuste garantiid ja äh, kindlustuste garantiid ja seda dokumendi enne suvepuhkust veel välja pakuvad. nii et ma olen väga tänulik teile kõigile, sekretäriaadile, Claire'ile ja omaenda ALDE sekretäriaadile seal on kaks kleeri. väga tänulik olen teile, et me oleme nende kompromissideni jõudnud. nüüd proua Peressi ettepanek, ta tõstatas selle juba möödunud kohtumisel, mis meil oli. ma arvan, et komisjon on see, kes otsustab. minu jaoks on pisut eriskummaline see, et see, kes oli kaasatud, tegelikult tema muudatusettepanekuid siin ei ole ja need on ümber sõnastatud teisteks muudatusettepanekuteks. ja need kaks muudatusettepanekut, millest juttu on, nad on täpselt ühesugused ja samasugused nagu minu omad. aga. Madam, madam uh,, I have not been a chair in mina ei ole olnud esimees kahjuks siin selles kojas kunagi. ja ma arvan, et teie et mitte, et mina ei ole see, kes selle hääletusnimekirja üle otsustab, ma kuulan teid kõik ära ja eriti proua esimehe kuulan ära, kuidas hääletusnimekiri peab olema. ma lihtsalt tahtsin tänada teid hea koostöö eest, muud midagi. The... Udo on palunud sõna ja Sven ka, Udo. Ähm, tänan, Sharon. Pervanš Perez viitas ühele aspektile, millest me ei saa üle hüpata päevakorras. tõepoolest, me peaksime hääletama Olle Schmidti muudatusettepanekute üle, kes raportööri ja kolleegina on teinud siin äh, head tööd. koordinaatorite kohtumisel otsustasime me, et jätkame arutelu nendel teemadel, mis on meie komisjoni jaoks väga olulised ja meie arutelud ei ole veel lõpule jõudnud, nii et me peaksime neid arutelusid igal juhul jätkama. Sven. Sven, kõigepealt ma tänan kolleege ja Ollet, koostöö oli hea, meil olid ilu-, head mõttevahetused, aga ma pean ütlema, et kahju on sellest ja üsna šokeeriv on see, et kõigepealt meil oli kohtumine kolleegidega, Alvar oli Rahvapartei variraportöör ja nädal hiljem me kuulsime, et ta ei lükanud tagasi muudatusettepanekut sellesse protsessi. aga minu jaoks tõeline probleem ei ole mitte see, kas me siin, mis järjekorras nende muudatusettepanekute üle hääletame, aga mina tahaksin muidugi Olle ettepanekute üle kõigepealt hääletada, aga see ei ole probleem. lihtsalt kui on võrreldavad juhtumid, siis eh, juhtus niimoodi, et kaks on lahkunud parlamendist, üks lisati sotsiaaldemokraatide hulgast välja, härra Alvar on ikka endiselt Rahvapartei eh, liige ja see on partei, mis ütleb, et nemad peavad korralikult korrast kinni ja nii peaks ka antud juhul olema. nii et tegelikult, tegelik küsimus ei ole, mis järjekorras siin hääletada. aga siin on hoopis muud probleemid variraportööridega. me ei peaks seda nüüd nii põhjalikult arutanud, arutama, aga härra De Vigo, palun. mulle tundub, et äh, härra Kiiguli sõnavõtt on kergelt ekslik. Äh, härra Salva ütles, et siin äh, oli tegu lõksuga. härra Kiigult, see oli lõks seda tunnistas äh, ajaleht ise tunnistas, et äh, härra Salva ei võtnud raha vastu. minu meelest ei tohi äh, segadusse ajada kolleege selles parlamendis, see ei ole ilus, härra Kiigul. Thank you very much uh.... ma tänan. ma pean ütlema, ma olen nõus sellega, et midagi ei ole ju tõestatud veel ja me tõesti ei peaks ennetama seda mida kõigepealt peavad põhjalikult asutused läbi uurima seal Hispaanias ja siin ka meie parlamendis peame asja põhjalikult uurima. kui ma nüüd loen ise seda raportit, siis ka mina esitasin mõned küsimused tõlgenduse kohta. aga igatahes kõikidel juhtudel on öeldud, et ta palub abi kas oma fraktsioonilt Hispaania õiguselt, et siis tõesti veenduda, mis siis on lubatav ja mis mitte. ma arvan, me ei peaks mingeid järeldusi tegema, vaid ära ootama korraliku uurimise tulemused. ma arvan, me peame võtma aluseks hääletusnimekirja, nii nagu see on praegu koostatud, ei, ei, proua Pervanš, ma ei anna teile rohkem sõna. miks te ei oota, kuni esimees on oma jutu lõpetanud ja äh, esimees praegu räägib ja teie rohkem sõna praegu ei saa, me peame kinni sellest järjekorrast, mis siin on ja teil on võimalus vastu hääletada. tihtipeale raportööri muudatusettepanekud tõesti tulevad teises järjekorras, et anda teistelegi inimestele võimalus et nende muudatused läbi hääletatakse, see on menetlus, mis on ette valmistatud, mõneti äh, on teie soovidele vastu tulnud, mõneti mitte teie hääletate nagu te hääletate, aga nüüd hakkame peale. ja aluseks on meil hääletusnimekiri siin paberil, kompromiss F. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd kuuskümmend, Pervanš Peresi muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud nüüd Jüri üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kaks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga palun kontrollime üle, et arvud teada saada. hääletus algas kas kõik on hääletanud? vastu võetud. järgmine on üheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks on juba hõlmatud, nüüd kolmteist ja kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli suulise muudatusettepanekuga raportöörilt. Muud, suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kui see ei ole vastu võetud, siis kuuskümmend kuus kukub ära, kukkus ära. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus kukkus ära, Jüri kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks on juba hõlmatud F-iga. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ma kontrollin üle, seitsekümmend kaks, vabandust, seitsekümmend kaks kas kõik on hääletanud? kukkus ära. Wernerit ei ole, sellepärast nii juhtub. kuusteist ja seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli on juba hõlmatud, seitseteist ja seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksateist on tagasi võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollin. seitsekümmend kuus. vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, juuri neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss D ma kontrollin, siin ei ole suulist muudatusettepanekut nendel paljudel lehekülgedel, ei. kompromiss D, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E. mina leidsin sellel leheküljel kuusteist. kompromiss E Reik ja kõik, palun kompromiss E, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kerake lehte. kolmkümmend viis on järgmine, ma ei ole veel seda üles leidnud. lehekülg kakskümmend kaks, muudatused kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juuri kümme poolt, vastu erapooletud, kas kontrollime üle juuri kümme? kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. sada viiskümmend juba hõlmatud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, Juri üksteist, palun. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. Juuri kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Juuri kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuri neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri viisteist suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks ja sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vabandust, see kukkus ära, juuri kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse on juba hõlmatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuri seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus ja sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, juuri kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus, ei, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa hõlmatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame teksti muudetud kujul elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? kolmkümmend viis poolt, viis jäid erapooletuks, keegi vastu ei olnud üks hetk, nüüd äh, õigusloomise resolutsiooni üle hääletame, hääletus algas. kõik on hääletanud. inimesed kaovad. kaardid sisse-välja, kolmkümmend neli olid poolt, neli jäid erapooletuks, paar teist lahkusid, aga õnnitlused raportöörile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 okei okay,, excitement over uh.... hästi. lõbu on läbi. Robert, kas sa oled nüüd äh, valmis minema päevakorrapunkti number kuus juurde, energiaturu terviklikkus ja läbipaistvus, raportööriks on Robert Kõbes ja sõna on sul, palun. suur tänu, kallid kolleegid määruse projekt, mis puudutab Euroopa energiaturu ühtsust ja läbipaistvus on väga vajalik. on täiesti selge, et äh, alati on äh, kiusatus äh, halvasti kasutada informatsiooni turul osaliste poolt, siis priviligeeritud informatsiooni selge on see, et elektri- ja gaasituru liberaliseerimisest eh, on mm, eesmärgiks saanud eh, gaasi ja energia hinna langemise eh, tarbijate jaoks ja samas ei ole see nii läinud ja hinnad on sel-, põhjendamatult tõusnud ja langenud sellega seoses on väga oluline, et see turg, mis on väga tähtis, muutuks äh, läbipaistvamaks ja kõik äh, katsed turuga manipuleerida ja neid kuritarvitada saaksid kindlaks tehtud ja karistatud. ning äh, komisjoni ettepanek on väga teretulnud ja toetan peaaegu sajaprotsendiliselt need ettepanekud. Te teate, et meie komisjon esitab ainult arvamuse ja vastutav komisjon on tööstus- ja energiakomisjon, mis on aruteluga juba üsna ilusti edasi läinud. eile toimus meil väga huvitav arutelu ettepanekute kohta, mille koostas raportöör kolleeg Hatsimarkakis nüüd, mis puudutab seda määruse ettepanekut, siis komisjon lähtus eelkõige eh, siseringi tehingute turuga manipuleerimise direktiivist kahekümne kaheksandast jaanuarist kaks tuhat kolm ja eh, mina tegin ka sellekohase eh, raporti omal ajal. ning võttes aluseks olemasoleva eh, direktiivi, eh, on komisjon oma ettepanekus eh, võttis aluseks muudatused, mida komisjon kavatseb teha seoses direktiivi ees seisva läbivaatamisega. soovitatakse, soovitakse tule, seda direktiivi tõhustada, see tekitab teoreetilise probleemi Eh, sest eh, Koonison võttis aluseks direktiivi, mida ei ole eh, ka seadusandjate poolt veel vastu võetud. ning selles olukorras on väga oluline, et nõukogu ja parlament aktsepteeriks muudatusi, mis Äh, samas me peame ka vastu, meie jaoks on problemaatiline see, et me peame arvesse võtma muudatusi, mis ei jää õig-, praegu kehtivate õigus, õigusaktide piiridesse. Äh, komisjoni määruse ettepanekus soovitatakse anda äh, see üle energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile, mis äsja alustas tegevust Sloveenias. see on loogiline kuid samas äh, tuleb teha kõik selleks, et äh, et äh, selles, sellel ametil oleks ülesande täitmiseks vajalikud vahendid ja inimressurss. samuti tuleb teha kõik selleks, et oleks optimaalne koostöö riiklike reguleerivate asutuste ja koostööameti vahel ning äh, samuti ka finantsturge reguleerivate asutuste ja Euroopa väärtpaberituru järelevalve vahel. samuti on äh, vaja tagada, et äh, turu osalisi karistatakse rikkumiste eest riikide ametiasutuste komisjoni eh, ütleb ühes oma teadises, et, eh, et eh, on väga palju erinevusi minimaalsete ja maksimaalsete sanktsioonide vahel erinevates riiklikes õigusaktides. ja kuigi me respekt-, me respekteerime riikide autoriteeti sanktsioonide väljatöötamise juures, peame tegema kõik selleks, et oleks võrdsed tingimused ka sanktsioonide valdkonnas. ma üritasin oma nõudmise juures võimalikult lühi, arvamuse juures väga lühisõnaliseks jääda. ma ei tea, kas peaks kaasama CO2 turu sellesse arvamusse, sellega tegeleb kolleeg Šatsimakakis. mina konkreet-, ausalt öeldes toetan teda. ja leian, et on vaja reglementeerida CO2 äh, turgu, võttes arvesse hiljutisi küberrünnakuid äh, nende turgude vastu, väga palju on toimunud manipuleerimist ja pettust. komisjon on see, kes peaks äh, ütlema, kas nad Šetšimakakise ettepanekut aktsepteerivad ja kas nad kavatsevad äh, välja töötada, välja töötada spetsiifilised määrused, mis puudutavad energiaturgu minu ettepanekud puudutavad eelkõige eh, seda, et kõiki tehinguid eh, oleks, kõik tehingud oleks eh, reguleeritud, sest need peavad toimuma, seda sõltumata sellest, kas need toimuvad vahetult või vahendaja kaudu ma teen ettepaneku, et me lisame teksti ka selle, et komisjon enne kui äh, ta delegeeritud akti välja annab, et äh, ta konsulteeriks äh, asjast huvitatud osapooltega ja samuti ka finantsturu esindajatega. ning ma sooviksin öelda ka seda, et riiklikel äh, et riiklikel instantsidel on kohustus äh, juurutada need reeglid äh, liikmesriikides. Äh, me ei saa lubada endale kümneaastast ootamist, kõik liikmesriigid peaks samad reeglid koheselt rakendama ja Eh, see kehtib kõigile eh, eh, turul osalejatele, kas Euroopa Liidust või kolmandatest riikidest. ma teen ühtlasi ka ettepaneku täpsustada mõningate rikkumiste sanktsioneerimist nimelt äh, turul on näiteks äh, äh, näiteks selliseid rikkumisi, mis puudutavad reserv, energiatranspordi reserveerimist, kes, kui üritatakse blokeerida konkurentide tegevus. minu meelest on see konkurentsi moon-, turu moonutamine ja seda tuleks sanktsioneerida ja samuti selge rikkumine on see, kui kasutatakse halvasti äh, ära äh, näiteks äh, hoolduskohustust. möödunud aasta jaanuaris tõusis elektri hind mõne tunni jooksul neljakordseks, viieteistkümnest kuuekümne euroni järgmisel päeval saime teada, et äh, oluline äh, elektri tootmine, et elektri tootmine olulisel määral äh, tõk-, takistus ja oli neid, kes seda olulist informatsiooni juba varem teadsid. ma leian ka seda, et on oluline, et komisjon võtaks arvesse energiaturul toimunud äh, arenguid ja äh, tuleks arvesse võtta ka äh, finantsteenuste ja energiateenuste turul toimunud muudatusi ning et sisse viidakse vajalikud kohandused. ja ma räägin kiirelt ka muudatusettepanekutest, mis et pöörata teie tähelepanu muudatusettepanekule, kus ma palun, et äh, miinimum äh, lävend viidaks sisse, äh, et mis puudutaks ka selliseid energiaturul osalejaid, mis ei mõjuta olulisel määral energiaturgu. ka nende tegevust peaks olema võimalik kontrollida ja viimane muudatusettepanekute seeria puudutab eh, eh, sanktsioone, mida oleks võimalik kasutada sätete rikkumise, reeglite sätete rikkumise eh, juhul. mina teen muudatusettepaneku, mille, siin, mille aluseks on direktiiv, millest me räägime, me leiame, et sanktsioonid peavad peegeldama rikkumise raskust ja mm, samuti ka seda, milline võimalik eh, kasu plaanitava eh, eh, rikkumisel oli. ning samuti on väga oluline, et see osa, mis puudutab ameti personali ja finantseerimisküsimusi, viieteistkümnenda jaanuarini kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, alustasid nad oma tegevust eh, ja nad esitavad hinnangu selle kohta, kui eh, suured neil vajadused on, et komisjon ja nõukogu saaks seda hinnata ja saaks selle arvestada kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ettevalmistamisel. suur tänu teile ma olen valmis kolleegide eh, ja variraportorite küsimustele vastama. et valmistada ette hääletust, mis eh, ei tohiks eriti keeruliseks osutuda, sest eh, tööstuskomisjonis toimunud arutelud on näidanud, et fraktsioonide vahel on küllalt suur teineteise mõistmine selles valdkonnas. Karens. Thank you very much, madam chair. suur tänu. räägin ühest lühikesest asjast, siis äh, tulevad kolm kommentaari ja siis muu. ma kohtusin hiljuti ühe suure Euroopa gaasitöötaja esindajaga kes väljendas muret seoses selle seadusandlusega ja mure seisneb järgnevas. jumal hoidku! kui üks meie platvormidest tuleks võrgust maha, siis äh, kui kauplejad saavad aru, et äh, meie, üks meie platvorm äh, läheb võrgust maha, siis nad tõstavad äh, hinda juba ette ja me peame kallimalt ostma. nii et siin võib hakata tekkima hinnaga manipuleerimine. enamasti tuntakse seda kui äh, siseringi tehingut, nii et see seadusandlus, mis praegu on tulemas, on tõesti väga vajalik, et seda vältida ja kolm üldist kommentaari. me peaksime järele mõtlema selle üle, mis on eesmärk, kas me soovime avatud konkurentsi energia hulgiturul tarbijate huvides me peaksime siseringi tehingud äh, muutma vähem võimalikuks ja me soovime, et protsess oleks nii stabiilne kui vähegi võimalik äh, ja seda kõike lõpptarbijate huvides. teiseks, ma usun, et äh, selle määruse kohaldamisala võimaldab seda, et me saame harmoneerida sanktsioonid üle kogu Euroopa Liidu. näiteks äh, ühel reguleerival asutusel võivad siis olla ühed sanktsioonid, teised, teised, meil peaks olema ühtne lähenemine siiski. kolmandaks, paistab olevat ilmselge, aga võib-olla tuleb seda veel üle toonitada, et meil peab olema rohkem läbipaistvust avalikustatud äh, info osas. tuhandeid äh, tehinguid tehakse päevas, kõik toimub elektrooniliselt ja vastav pilootuuring on näidanud, et näiteks äh, Atser võiks avalikustada need andmed niimoodi, et kõik saaksid vaadata, kas on olemas mingisugused mustrid seal tehingutes, mis ei ole soovitavad? ja mul on nüüd paar küsimust ka raportöörile muudatusettepanekute osas. minu arvates suund on selle raporti osas täiesti õige, lihtsalt tuleb täpsustada muudatusettepanekud kaks ja kakskümmend üks. Te mainisite ka neid komisjon, enne kui ta võtab delegeeritud õigusakti, peaks äh, konsulteerima sidusrühmadega ja selleks on äh, see koostööamet. kakskümmend üks on väga hea muudatusettepanek. meil kindlasti saab olema Euroopa Liidu väliseid äh, tegijaid, näiteks Gazprom äh, kes ähm, töötavad Euroopa Liidu siseselt ja peavad alluma Euroopa Liidu kaubanduseeskirjadele. muudatusettepanekud kuus, kaheksa ja neliteist tekib küsimus, et mis on nende muudatusettepanekute lisandväärtus me räägime samas lauses õnnetustest ja samuti planeeritud äh, hooldustööst planeeritud äh, hooldustöö on ju planeeritud, õnnetused ei ole planeeritud. nii et äh, kui ettevõtted äh, planeerivad hooldustöid iga kuue kuu tagant, siis kui see teave on avalik, siis seda vähem on turu solkimist, kui me teame, et hooldustööd tulevad näiteks esimesel juulil, siis on võimalik äh, varusid äh, vastavalt äh, koguda ja koondada. nii et äh, miks need kaks asja on kokku pandud? ja muudatusettepanek kolmteist, see on mu viimane küsimus. otsin selle nüüd kiiresti ülesse. see on see miinimumlävend. jah. miinimumlävend tuleb panna paika nii, et äh, ei oleks võimalik äh, turgu manipuleerida, on siin öeldud üldiselt, aga me peaksime minema spetsiifilisemaks, kui siin öeldakse, et äh, arvatavasti ei mõjuta kulusid, siis kui ma oleksin gaasiettevõtte esindaja, siis ma ütleksin, et ja tõesti, arvatavasti me ei mõjuta midagi. nii et siin oleks vaja täpsustada. tänan, nii palju minu kommentaaridest. Uh, suur tänu. ma tahan tänada raportööri. ma usun, et ma saan nõustuda tema lähenemisviisiga ja tegemist on äh, väga hea komisjoni algatusega. aga on selge, et endiselt on vaja väga palju tööd ära teha selleks, et Euroopa energiaturg saaks avaneda. ja kõik arvavad, et energiaturgu avamine on tähtis Euroopa Liidus. mina pärinen riigist, kus seda teemat väga ägedasti arutatakse ning pea iga päev me kuuleme, et turgudel jääb vajaka konkurentsist ning et äh, osalistel on, turuosalistel on väga suur osa, valitsev osa turugaasiga ja naftaga varustamisel. nii et meil on vaja kahjulikud turumoonutused ja mõjud likvideerida energiakomisjon ja härra Goebbels ja Euroopa Komisjon on, on kõigest sellest juba rääkinud, nüüd kuidas on siin seos heitmekaubanduse kauplemise süsteemiga, kas me peaks juba praegu selle seose peale mõtlema? jah Need kaks asja on omavahel reaalsuses seotud ja me peame seda käsitlema ning ka Euroopa Komisjon on valmis seda tegema. nüüd de minimis sätted, ka need on vaja sisse panna võib-olla see läheb natuke liiga kaugele, aga äh, me saame ju sõnastuse üle arutada ja põhimõtteliselt on see tähtis siia sisse panna. ja nüüd sanktsioonid, ma arvan, et meil on vaja minna sammu ka kaugemale, mitte äh, öelda lihtsalt, et liikmesriikide sanktsioonid on piisavalt kõrged juba, ma arvan, meil on ikkagi vaja mingisugused künnised ette näha ja minimaalsed künnised ette näha, millest allapoole ei saa minna äh, sest vastasel korral hakatakse omale kohtualluvust valima. ma olen nõus raportööriga selles, et eh, Euroopa amet, et ta saaks korralikult oma tööd teha, peab omama ka piisavaid rahalisi vahendeid ning parlament peab selle eest hea seisma ning sellealaseid läbirääkimisi pidama ning kui sellel reguleerijal on siis piisaval hulgal rahalisi vahendeid ja äh, personali, siis saab ta ka oma tööd korralikult teha. ning viimane asi, millest ma tahaksin rääkida, see puudutab aruandluskohustust. kolmas energiapakett näeb ette sellist kohustust ja tähtis on, et siin meil ei oleks kattumist. et meil ei tekiks kahekordne, kolmekordne aruandlus. kui mingi aruanne koostatakse, siis tähtis on ka see maanduks õiges kohas igatahes on ettepanek väga teretulnud ning ma arvan, et parlament ja koostöös energiakomisjoni raportööriga me saame hea teksti ja ma arvan, et probleeme ei teki ka variraportööridega. okei okay, uh,, thank you very much. ma tänan väga. mul on paar sõna öelda selle kohta jah, ma pikka aega tagasi ka tegelesin selle teemaga, ütlesin meie arvamuse välja, kui me konsulteerisime Euroopa Komisjoniga turu kuritarvituste, kuritarvitamise direktiivi üle. ma arvan, et kõik asjad, mis tollal tõusetusid, on ka siin nüüd hõlmatud, üritatakse manipuleerida turuga ja teiseks see tegelik manipuleerimine, mis toimub ja sellega seonduvad probleemid. ma pean vaatama, kas midagi tarka äh, jäi välja, aga ma ei arva, et see nii oleks, nii et tõesti, ma arvan, et see suund, mille raportöör on võtnud, on õige suund. ja see on seotud ka mõnede muude asjadega millega me tegeleme. igatahes esimehena olen väga rõõmus, aga Robert, kas sina tahad veel sõna? jah, tänan teid ma olen loomulikult nõus sellega, mida te ütlesite ja ka eelkõnelejatega. kolle-, eriti puudutab see kokkulepet kolleeg Stertsiga vajaduses kohta, kas lisada või siis mitte sellele määrusele CO kahe turge. mina ei ole seda praegusel hetkel teinud, sest meie komisjon annab ainult omapoolse arvamuse, ma tean, et raportöör äh, Eh, kes sellega ITRE komisjonis tegeleb, eh, selle probleemiga tegeleb ja ma arvan, et kompetentne komisjon on see, kes eh, peaks seda asja arutama ja kas siis võtma või mitte CO2 turgude küsimus sellesse raportisse, komisjon praegu mõtleb selle peale ja eelistaks pigem CO2 turud lisada sellesse direktiivi ja seda kas siis turumoonutusse või siis isegi MIFIDisse. kuid igatahes see arutelu kindlasti peab toimuma ja meie kui parlament peame eh, seda asja arutama. ning eh, kolleeg Karinsk, ma tahaksin teie positiivse lähenemise eest. Te esitasite mulle mõningaid küsimusi, ma vastan neile lühidalt. ma arvan, et eh, selles valdkonnas on väga oluline et ähm, määruse äh, sisseviimine toimuks äh, võimalikult vähe bürokraatlikult, selles osas ma toimusin ka, kohtusin ka raportööriga härra Šatsimakakisega ja, ja äh, põhimõtteliselt peab olema see Euroopa reguleerija, reguleerimisamet see, kes on juba pilootprojekti käivitanud ning see pilootprojekt eh, näitas selle eh, operatsiooni läbiviimise võimalikkust ning seda, et kui energiaturud eh, kaasa mängivad, siis on võimalik andmeid väga lihtsalt edastada ja see tähendaks seda, et turul tegutsejatele kulud ei osutu kõrgemaks ning äh, eriti puudutab see software'i, mida üritatakse paika panna, selle abil on võimalik tuvastada kõik anomaaliad, mis turul tekkida võivad, seda väga efektiivselt, te muidugi ei näe seda äh, lehekülge, mida ma näitan, kuid ühesõnaga Eh, seda juba tuvast-, seda juba tehti jaanuarikuus, kus üks äh, turul osaleja äh, sai äh, konfidentsiaalset informatsiooni elektri hinna kohta. Eh, ta teadis täpselt, et suur, üks suur elektritootja kavatses tootmist vähendada ning ta sai informatsiooni asjast informatsioon, informeeritud instantsidelt. ning äh, selles osas ma tulen tagasi härra Karnitsi küsimuse juurde, mis puudutab minu muudatusettepanekut neliteist ja veel mõnda. Äh, neis ma, äh, ma räägin siis sellest, kui tootmisvõimsus väheneb seoses hooldustöödega või muudel põhjustel Äh, võib-olla on võimalik seda paremini sõnastada, kuid äh, ma arvan, et on väga oluline rõhutada, et meie äh, sunnime suuri, suurtootjaid tunnistama, et on olnud selliseid intsidente, mis on seotud hooldustöödega ja neid on seni juba olnud ning need mõjutavad hindu. hiljuti praegusel hetkel eh, väikeseid eh, probleeme ei, eh, väikestest probleemidest ei teavitata, Fukushimast muidugi, kuid samas on olemas selliseid väikeseid probleeme, mis võivad olla seotud energiatranspordi või gaasi hinna või, või, või muus või hooldustöödega, millest ei räägita, kuid samas, mis võivad energia hinda tõsta nii et see tähendab seda, et meil on vaja täielikku läbipaistvust, seda nii hooldustööde kui olulisemate, vähem oluliste õnnetuste puhul. ma olen täiesti valmis härra Karitsega kokku saama, et parimat sõnastust välja töötada, kui teie minu sõnastus ei sobi. ja mis puudutab minimisreegleid, siis ma sidusin artikliga seitse oma muudatusettepaneku äh, ja äh, seal komisjon nimelt ütleb, et äh, äh, soovitan välja, et komisjon võtaks kasutusele delegeeritud juhtimis, igatahes mina olen teile võimetu teile ütlema, milline on, ähm, milline on madalaim lävis ja mina arvan, et on vaja de minimis äh, lävendit, mis äh, puudutaks kõige väiksemaid elektritootjaid, neid, äh, kes äh, turgu tegelikult ei mõjuta, kui suur elektri- või energiatootja või gaasitootja nagu Gazprom või teised, neid on, nemad, nende tegevus kindlasti alati turgu mõjutab, nii et tänan teid küsimuste eest ja olen alati valmis äh, kolleegidega kohtuma ja äh, et head õigusloomelist teksti luua, see peame kiiresti tegema, sest äh, tööstuskomisjon on oma tähtajad juba paika pannud ja me, äh, tähtajad kiiresti lähenevad. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaksteist aprill viisteist null null ja hiljem ei tohi esi, esitada neid muudatusettepanekuid, siis me peame kinni pidama ITRE tähtaegadest, nii et viisteist null null mitte kaksteist null null. üheksandal mail toimub äh, hääletus meil äh, ja kahekümne kuuendal mail hääletatakse ITRE-s ja juunis jõuab see äh, küsimus äh, täiskogule, nii et meil palju aega ei ole muudatusettepanekuteks, tuleb töötada kiiresti, koosolek on lõppenud, suur tänu tõlkidele!